So, ich hoffe, alles in ma loodan, et kõik äh, on äh, puhanult tagasi suvepuhkustelt äh, ja oli kena suvi. tere tulemast tagasi. alustagem siis teise poolaastaga, mis polegi nagu terve poolaasta. aega on meil täna vahe, vähe ja seega vaatamata sellele, et read on nii hõredalt täidetud, alustagem siis tänase istungiga täna on meil üks muudatus päevakorda, nimelt päevakorrapunkt number neliteist. Euroopa strateegiliste investeeringute fondi alane arutelu, selle me lüppame, lükkame edasi, Romana Tomš on äh, nimelt äh, meie äh, raportöör peale horvaadi ja iiri keele on täna esindatud kõik äh, töökeeled ja kas kolleegid äh, kõik on kohal EFTD fraktsioonis, nimelt on toimunud liikmevahetus, Tim Acker on uus täisliige ja Jane Collins on nende asendusliige. kui kolleeg kohal on, siis tere tulemast ja loodetavasti sujub meie koostöö hästi. homme toimub äh, meil kuulamine digitaliseerimise ajastul äh, töövõtjate ähm, finantsosalus, see on siis homme hommikul ja homme pärastlõunal on meil kuulamine Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta. ja veel, mis puudutab töötubasid, nimelt oskuste arendamine ja hõivatavus Euroopas, tegemist on äh, töögrupiga, mille me korraldame kaheksandal septembril kuu koos kultuurikomisjoniga. tööhõive komisjon äh, käis enne suvepuhkusi Slovakki, Slovaki Vabariigis seitsmeteistkümnendal, üheksateistkümnendal mail olime me siis seal vahetult enne suve, seega äh, tutvusime seal siis äh, Slovakkia oludega, kohtusime ka uue, ka, ka ministriga, kellega kohtume ka täna pärastlõunal ja kes rääkis meile siis Slovaki kui eesistujariigi kavadest eesistumisperioodil. ja ülevaade sellest visiidist äh, on äh, pandud ka tänase istungi dokumentide juurde. ja veel üks, äh, paar märkust. üks asi minu jaoks väga oluline kõikidele kolleegidele on see oluline, nimelt äh, ma ei taha enam mitte ühtegi variraportööride kohtumist ilma variraportöörideta korraldada. Äh, näiteks oli meil eelarvega selline lugu, koordinaatorid nõudsid seda kohtumist, aga kui on kohal siis ainult fraktsiooni töötajad ja mitte ühtegi variraportööri äh, ja kui töötajad siis peavad kogu aeg võtma ühendust saadikutega, siis ei ole see variraportööride kohtumine, võiks pigem äh, Äh, midagi muud teha sellel ajal, nii et ma paluksin, et variraportöörid oleksid kohal ka variraportööride kohtumistel, sest et muidu on tegemist puhta aja raiskamisega. ja kuivõrd äh, tõesti äh, aega on täna vähe, ei räägi ma pikemalt, ma paluksin, et aruteludel peetaks kinni etteantud aegadest, muidu me ei jõua ühele poole päevakorraga ja viimane märkus on minu poolt kolmekümnenda mai ja kahekümne esimese juuni protokollid on teile edastatud, keegi selle, sellele vastuväiteid ei ole esitanud ja sellega ongi siis nüüd asi korras. Läheme edasi päevakorrapunkti juurde number, number neli, struktuurireformi tugiprogrammi kehtestamine ajavahemikuks kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kakskümmend. Tšava Sogor on meie raportöör ja härra Sogor, teil ongi sõnu, sõna. suur tänu, härra esimees selle raporti kallal äh, tööle hakkamisel lähtusin ma sellest, et liikmesriigid ja Euroopa institutsioonid peavad ühtlustama meetmeid struktuurireformide elluviimiseks, selleks et tuua tagasi jõud Euroopa majandusse. seda lubasid ka riigi- ja valitsusjuhid äh, kui äh, koostati Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia raamistikuid, need eesmärgid ei ole täidetud ja, ja lähtusin veel ka sellest, et kahjuks on väga palju liikmesriike, kellel ei ole analüüt-, ei analüütilist ega ka rakendavat suutlikkust äh, selleks, et korralikult reformid läbi viia ja neid rakendada. ja sellepärast äh, meie raporti eelnõu toetabki komisjoni ettepanekut luua struktuurireformi tugiprogramm, selle läbi oleks siis äh, riikidel võimalus abi saada mm, reformide koostamisel selleks, et luua eluterve elukeskkond, et äh, toetada majanduskasvu ja tagada töökohad kodanikele. mis minu meelest ei ole aga sobiv, on see, et Ühtekuuluvusfondi vahendid kantakse sellesse programmi. me kardame nimelt seda, et liikmesriikide suutlikkus uue ühtekuuluvusraamistiku puhul on nüüd siis väiksem, kui me ootasime. aga ma tean samas ka seda, et head valitsemistavad on eeltingimuseks ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide täitmiseks ja Euroopa struktuurifondide tõhus kasutamine sõltub ka otseselt sellest Need äh, reformid, mille programm ette näevad, võivad otseselt ja kaudselt äh, loomulikult panustada ühtekuuluvuspoliitika investeeringute tõhusamale kasutamisele, sealhulgas ka äh, suutlikkuse tõstmiseks ja ma tooksin välja mõned konkreetsemad ettepanekud, mille me oleme teinud nagu me teame, ühtekuuluvuspoliitikal on teatud nõuded partnerlus põhimõtte osas ja nüüd me teame, et struktuurireformide tugi, tugiprogrammi puhul need enam ei kehtiks. aga sellegipoolest ma tahtsin esitada muudatusettepaneku tagamaks selle, et konsultatsioonid äh, võetakse arvesse komisjoni poolt, kui äh, esitatakse avaldus abiks. see annaks võimaluse äh, reformidel olla vastu võetud paljude huvigruppide poolt. selleks, et tagada see, et äh, liikmesriigid võtaksid need reformid omaks, äh, peaksime me tagama selle, et tehniline abi, mis antakse, peaks äh, olema vastavuses lepinguga, mis sõlmitakse liikmesriikide ja komisjoni vahel, see on minu, üks minu muudatusettepanekutest. ja siis veel üks muudatusettepanek, mitmeaastased tegevuskavad, mis seavad paika, seadavad paika rahastamisprioriteedid, peaksid olema delegeeritud õigusaktid, mitte rakendusaktid. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal võttis parlament juba väga selge seisukoha delegeeritud õigusaktide ja rakendus Äh, aktide puhul ja olime selgelt äh, sellel seisukohal, et äh, kui me räägime eesmärkidest ja eesmärkide seadmisest, see peaks olema delegeeritud õigusakt. selleks, et toetada selle tugi, tugiprogrammi rakendamist äh, palume me komisjonil avalikustada kõik detailid programmide kohta, muudatusettepanek kaheksateist hõlmab endast regionaalseid ja kohalikke omavalitsusi, kes peaksid olema nende riiklike omavalitsu-, nende riiklike asutuste all, kes ähm, tehnilist abi saavad koordineerida. ja minu meelest on väga oluline rõhutada ka seda, et me peame kaasavale majanduskasule rõhuma ja töökohtade loomisele selleks, et võidelda vaesuse vastu ja et edendada sotsiaalset kaasatust mis nüüd puudutab tehnilise abi ressursside ülekandmist tugi, tugiprogrammi, arvan ma, et on oluline siinkohal rõhutada seda, et kõik ressursid, mis üle kantakse, peaksid olema, äh, peaksid teenima seda eesmärki, et tõsta konkreetsete fondide tõhusust. kui me seda ei teeks, siis äh, oleks äh, tegelikult mõju fondidele piga, pigem negatiivne ühelt poolt, eh, kui me nüüd räägime edasi seirest, on vaja kõiki tegevusi, mis on rahastatud, eh, seirata vastavalt seiresüsteemidele ja teisalt tuleb eh, laiemalt seirata siis konkreetseid eesmärke, mis on äh, seatud programmile, nii nagu artikkel viis ütleb. nüüd indikaatorite lisa, siin tuleb eraldi see nõue tuua välja ja lisa on siis jagatud kahte indikaatorite gruppi. kõigepealt indikaatorid, mis puudutavad tegevuste rakendamist ja siis indikaatorid, millega muudetakse, mõõdetakse programmide konkreetseid eesmärke, need on muudatusettepanekud viiskümmend kaks kuni kuuskümmend. lisaks sellele olen ma teinud ettepaneku ka lisada siia konkreetsed indikaatorid, millega mille komisjon siis peaks heaks kiitma iga liikmesriigi ja tugiprogrammide jaoks, on muudatusettepanek nelikümmend neli. ja lõpetuseks ma tahaksin veel tänada kõiki kolleege, kes esitasid komisjonile ja volinikele küsimusi, minu meelest on väga oluline see, et need küsimused esitati, väga paljud osad on arusaadavamad nüüd selle ettepaneku puhul. suur tänu ja ootan arutelu variraportööridega suur tänu, kolleeg Šogor ja nüüd äh, siis variraportöörid ja Juta Steinberg. jah, ka minu poolt kõigepealt äh, tahan öelda seda, et ma loodan, et pärast suvepuhkust äh, läheme me edasi ja koostöö kujuneb konstruktiivselt äh, vabandan meie variraportööri härra Gutierrezi nimel, ta peab täna kindlasti olema Hispaanias ja tema nimel ma tänan variraportööri eriti selle eest, et muudatusettepanekud üksteist ja nelikümmend kaks on sisse kirjutatud, see puudutab mitmeaastaste programmide vastuvõtmist delegeeritud õigusaktide kaudu ja täpselt samamoodi siis ka riiklike ametivõimude delegatsioone, eh, kes on sisse viidud, sest nemad teavad olukorda koha peal kõige paremini. meil on aga kõhklusi näiteks reformide kontseptsiooni osas me ei taha, et äh, viidaks sisse veel üks uus meede komisjoni jaoks selleks, et äh, tööturureforme liikmesriikides läbi viia. meil on vaja reforme, mis tooks endaga kaasa äh, kestlikke töökohti ja jätkusuutlikku arengut me peaksime panestama tõesti jätkusuutlikule arengule ja Ribeiro raportis meie komisjon tõi selle ka juba välja. meil on vaja läbipaistvust ja demokraatlikku legitiimsust programmi äh, kasutamiseks, kes abi palub, peab selle avalikuks tegema, teavitama riigi parlamenti, kohalikke ametivõime ja ka sotsiaalpartnereid. mis puudutab äh, rahastamist. me võime olla Euroopa Tehnilise Abifondi poolt, aga me ei soovi seda, et liikmesriigid riiklikest fondidest lihtsalt tõstavad raha sellesse fondi ümber. ja sellepärast Sotsiaaldemokraatide fraktsioon soovib kümnenda lõike välja võtta. ja kui meil üheskoos kõik need muudatusettepanekud õnnestub sisse viia, siis me toetame seda raportit ja kolleeg Gutierrezi nimel tänan veel kord äh, tehtud töö eest ja ootame, et koostöö kujuneb edukaks. aitäh, täpselt kaks minutit, äh, järgmisena Andrea McIntyre ECR fraktsioonist, palun. aitäh, härra esimees, ECR fraktsiooni nimel on mul hea meel selle raporti üle ja ma loodan, et töö läheb hästi. me peame hoolitsema selle eest, et liikmesriikide jaoks on paindlikkus tagatud. see on valdkond, mis on tähtis, on erinevad vajadused, erinevad olud erinevates riikides üle Euroopa. ja me peaksime andma neile võimaluse nende eripäradega, oma probleemidega tegeleda. meil on väiksem eelarve seega prioriteetide paikapanek on isegi tähtsam kui kunagi varem. näiteks lõige kuus, kus öeldakse välja, et kuus miljonit noort töötut said noorte töötagatise fondist abi. me peame hoolitsema selle eest, et tööprogrammide puhul on selgelt paika pannud, mis on tulemus, enne kui me raha hakkame eraldama. me peaksime vaatama võimalikke tulemusi ja mõtlema ka selle peale, mida on siiamaani saavutatud, sest me tegelikult noorte töötagatise fondi oleme juba raha leidnud ja jällegi, tegemist on küsimusega, kus liikmesriikide prioriteedid on erinevad ja raha kasutatakse erinevalt ja sellepärast on minu jaoks tähtis, et me hoolitseme selle eest, et me paneme prioriteedid paika igas liikmesriigis ja et meil on paindlikkus ette nähtud selleks, et iga liikmesriik saab oma tõelisi probleemi valdkondi käsitleda, aga muidu on mul selle raporti üle hea meel, aitäh! aitäh! nüüd peaks Mariann Haakin sõna saama, aga teda ei ole kohal Neokles Kiliotis peaks ka järgmisena sõna saama, aga teda ei ole, nii et Terri Randke. aitäh, härra esimees, ka minu poolt loodan, et äh, kõigil oli väga tore suvi ja kõik on puhanud ja me saame jälle alustada tööd nende tähtsate küsimuste üle tegemist on ettepanekuga, mida arutatakse mitmes valdkonnakomisjonis praegu siis tööhõivekomisjon peaks vaatama lisandväärtust, mida meie saaksime oma muudatusettepanekutega teha. Kreeka ja Küprose juhtumid näitavad, et sellised tugiprogrammid on kõige edukamad siis, kui eesmärgiks on jätkusuutlikud investeeringud. kui me vaatame Kontrollikoja raporteid või neid arutelusid, mis toimuvad praegu Kreekas, struktuurireformide äh, tugiprogrammide osas, siis tõesti tegemist on väga hea vahendiga selleks, et tõhusamalt Ühtekuuluvusfondi vahendeid kasutada ja parandada võitlust äh, vaesuse vastu ning äh, sotsiaalsüsteemide tugevdamiseks. aga teiselt poolt on siin ohtusid selles ettepanekus, sest tegemist ei saa olla ettepanekuga, mida kasutatakse sotsiaalsüsteemide ja sotsiaalkaitsesüsteemide õõnestamiseks õõnestamiseks liikmesriigis ja äh, selleks, et peale suruda teatud poliitikaid, nagu näiteks liberaliseerimine. me tõesti peame vaatama täpselt üle üksikasjad selles ettepanekus, selleks et äh, see ettepanek oleks tõesti midagi, millega liikmesriigid saaksid äh, ühtekuuluvusfondi kasutamist tõesti ka tõhustada. ja sellepärast äh, praegu peaksime tõukefondidele keskenduma, praegusel hetkel on kohaldusala väga lai, meie tahaksime keskenduda ainult tõukefondidele ja kestlikele investeeringutele Euroopa solidaarsuse tugevdamiseks ja teiseks demokraatlik aruandluskohus, mida siin juba mainiti partnerite kaasamine, kodanikuühiskonna, piirkondlike, kohalike omavalitsuste kaasamine on väga tähtis, sest see ei peaks olema midagi, mille puhul Euroopa Komisjon Euroopa tasandil lihtsalt sunnib peale reforme. see peab olema midagi, mis tuleb rohujuure tasandilt ja arutelud peaksid ka sellel tasandil toimuma selleks, et see programm oleks edukas nii et äh, me peaksime minema selles suunas, ootame juba arutelusid raportööriga ja me leiame, et tööhõivekomisjon peaks siin tõesti väga häälekas olema selles arutelus, mis praegusel hetkel mitmetes valdkonnakomisjonides aset leiab. aitäh, järgmisele Laura Adjea, palun. Grazie Presidente, buongiorno colleghi um.... aitäh härra esimees, kallid kolleegid. me ei ole selle meetme vastu, kuid me oleme selle eesmärgi vastu, mille, mida soovitakse saavutada selle meetmega, äh, kaasajastada seda programmi äh, selleks, et äh, säilitada tõukefondide tõhusust, aga me teame ju, mis on ettepanekuks Äh, me te-, praegused ettepanekud on kahjulikud. Äh, siin on ressursside raiskamisega tegemist, me peaksime tegema ettepanekuid, mis lükkavad majanduse käima, aga kahjuks ei komisjon ega ka teised liikmesriigid äh, seda millegipärast ei soovi. Kreeka ja Küprose kogemused näiteks nemad on pidanud kärpemeetmeid ellu viima ja on saanud toetust tõukefondidest ja me peaksime nendest kogemustest õppima. me peaksime õppima selleks, et aru saada, mida ei tohi lasta enam kunagi juhtuda. mina leian, et äh, selline meede ei ole kasulik, sellepärast et äh, ainus tõuke, äh, tõukefond oleks korralik tõukefond ainult siis, kui avalikest vahenditest lõikaksid kasu kõik. see on ainus võimalus majanduse käimalükkamiseks, investeeringute tegemiseks, tagamaks arengut ja ka kestliku taristu väljatöötamist me teame kõik, mis toimus paar päeva tagasi selles Itaalia piirkonnas, kus äh, mina olen pärit, meil on nüüd tõesti vaja suuri investeeringuid selleks, et ennetada katastroofe tulevikus. Ehm, selle asemel, et lihtsalt äh, kolmsada inimest maha matta ainult sellepärast, et mitte midagi ei olnud varem tehtud meil on vaja investeeringuid, äh, mis on pikaajalised, äh, muidu meie majandus kukub lihtsalt äh, kokku. ja meie seisukoht on siin täiesti selge. meil on vaja tõhusaid toimivaid meetmeid ja sellist poliitikat, mis aitab meil luua tõelist lisandväärtust selle asemel, et peale suruda neid õudseid reforme liikmesriikidele. aitäh! aitäh! järgmisena peaks sõna saama Dominic Martin, teda ei ole kohal, kas on veel keegi, kes sõna soovib saada? Toomas Mann, bitte. Toomas Mann, palun. ja aitäh! ma olen täiesti nõus sellega, et tuleb hoolitseda prioriteetide eest noorte töötagatise eh, programm lükati paljudes liikmesriikides väga hilja käima, aga kui ta käima läks, siis ta oli siiski väga edukas. me tõesti peaksime vaatama, kas on teatud projekte, mida me peaksime alati välja tooma ja mille eest me peaksime võitlema. ja ma loodan, et vastutav komisjon eh, ei ütle hiljem, et me tahame seda kõike muuta, me tõesti peame hoolitsema sellest, et me teatud sihtrühmadeni jõuame, mitte sõnade kaudu, vaid tegude kaudu. nüüd Itaalia kolleegi sõnavõtt, jah, me teame väga hästi, et tõukes, äh, et korrapoliitilisi reforme ei taheta, aga äkki tasub siiski vaadata neid riike, mis praegu on edukad, jah, seal kärbiti väga palju, oli väga raske neid reforme läbi viia ja nad kannatasid selle all. aga me teadsime, mis on eesmärgiks. kui me saaksime öelda, et meil on vaja mõistlikke meetmeid selleks, et kärpeid Äh, ellu viia. me ei taha ju kärpida lihtsalt lõputuid, vaid me vaatame, mis on ka eesmärk, nii et ma arvan, et me peaksime sellele küsimusele tasakaalukamalt lähenema. me peame äh, vaatama ka seda ja olen nõus kolleeg Rankega, et sotsiaalseid küsimusi siin kahtluse alla ei seatakse sest äh, kärpimise ajal on väga lihtne öelda, et siin saab kärpida, seal saab kärpida, inimesi see ei huvita. huvitab küll, inimesi huvitab see, et sotsiaalset valdkonda lõhki ei kärbitaks, nii et mõistlikku tasakaalu on meil siin kohe kindlasti vaja. ja ma, ja küll me leiame siin veel ka Sogoriga võimaluse muudatusettepanekuid teha, äh, hoolitsemaks selle eest, et sotsiaalpoliitika siin rataste alla ei jääks. aitäh!

ma tahtsin paluda raportööri, et ta selgitaks meile järgnevaid punkte, enne kui ma hakkan tegema muudatusettepanekuid. tegemist on väga kompleksse menetlusega. mul on äh, juba praegu väga hea meel erinevate variraportööride sõnavõttude üle, sest nagu siin öeldi, see menetlus on väga keeruline. kõigepealt on mul üks põhimõtteline küsimus me räägime siin toetusest liikmesriikidele struktuurireformide tugiprogrammi läbiviimisel, aga sinna lisandub veel ka poliitiline mõõde, poliitiline tahe nimelt konfliktide äh, vältimiseks äh, toetussüsteemide sees. mõeldes äh, kaalutlusõigusele, mis liikmesriikidele tuleb tagada, peaksime me hoolitsema ka selle eest, et komisjoni eksperte ei hakataks saatma liikmesriikidesse, et nemad seal siis korra poliitilisi reforme hakkaks välja töötama ja analüüse läbi viima, aga ja, ja pärast seda siis saaks liikmesriik lihtsalt sellele kõigele ei öelda. kui Euroopa Liit äh, palkab eksperte, kelle töö tegelikult ei kasutata, siis eh, kuidas me saame hoolitseda selle eest, et et äh, liikmesriik siiski täidab neid nõuandeid, ilma et ta samal ajal oma kaalutlusõigust ära ei kaotaks. Äh, näiteks just, äh, just spetsiifilistes valdkondades nagu sotsiaalvaldkonnas, pensionisüsteemid, ametivõimude, haldusreformide puhul kui selline programm tuleb ellu viia, siis tuleb seda programmi väga palju kontrollida, mitte ainult kvantitatiivselt, vaid ka kvalitatiivselt. ja ma usun, et kui programm võetakse vastu, siis tuleks ka seda kõike liikmesriikides avalikustada, mitte ainult komisjoni teatises. kas keegi soovib veel sõna saada? kui ei, siis tervitan siin komisjoni esindajat äh, äh,, kolleeg McCarthy't ja annan talle ka kohe sõna. Um, thank you all very much um, for aitäh! suur tänu selle raporti hinnangu eest, kommentaaride eest. Äh, me oleme selle raportiga tutvunud ja ootame loomulikult järgnevaid arutelusid ootame seda, mida arutatakse teistes parlamendikomisjonides, jälgime väga tähelepanelikult, millised diskussioonid toimuvad, milliseid mõtteid käiakse välja erinevates komisjonides ning äh, ootame suure huviga järgnevaid ettepanekuid, kõnelusi selle raporti kohta. ja viimasena raportöör, Shaba Sobor, palun. suur aitäh kommentaaride ja panustamise eest. suur tänu, et te rääkisite oma muredest. kõik reformid tuleb kokku leppida liikmesriikide vahel ja sellepärast olen teinud muudatusettepanekud, mis tõesti äh, peaksid saama ka ühise heakskiidu ja nüüd ma tahaksin äh, rõhutada, et äh, ülekanded on äh, äh, vabatahtlikud. Äh, tahaksin toetada kolleeg Retket Rohelistest, et tõesti, kui programmi kasutada tõhusalt, siis saab ta ka tõhusaks, mitte ainult tööhõive suurendamisel ja konkurentsivõime tõstmisel, aga ka vaesusevastases võitluses ja sotsiaalse kaasatuse tugevdamises. ootan järgmisi kõnelusi, tänan aitäh, siis ütlen veel, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on seitsmendal septembril keskpäeval ja kaheteistkümnendal ja kolmeteistkümnendal oktoobril toimub meil arvamuste vahetus komisjonis ja hääletame kaheksandal novembril selle üle. aitäh, siis läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, päevakorrapunkt number viis, Euroopa Liidu kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta üldeelarve, kõik jaod raportöör olen mina ise ja annan kohe endale ka sõna. sissejuhatuseks mõned märkused kahekümnendal juulil nõukogu seisukoha järgmise aasta eelarve kohta me saime. nüüd läbi lillede öeldes on mul väga kahju, et äh, nõukogul jällegi õnnestus niigi äh, kärbitud komisjoni numbreid veelgi väiksemaks muuta, kuigi mitmetes sõnavõttudes me kogu aeg kuuleme, et meil on vaja investeeringuid äh, Äh, majanduskasvu ja tööhõivesse, aga nüüd on meile esitatud eelarvenumbrid, mis on allpool igasuguseid ootuseid, mida meie oleme viimastel aastatel ikka ja jälle välja toonud. mul ei ole vaja hakata siin välja tooma töötuse määra erinevates riikides ja piirkondades, aga tooksin välja ühe numbri väga paljudes Euroopa piirkondades ja liikmesriikides on äh, noorte tööpuudus äh, üle kolmekümne protsendi, suisa kuni viiskümmend protsenti. ja paljudes pidukõnedes toonitatakse seda, et tuleb midagi ette võtta noorte tööpuuduse vastu, aga siis, kui tuleb konkreetselt käed külge lüüa, siis liikmesriigid äh, nõukogu kaudu suruvad läbi vahendite kärpimise. see on täiesti vastuvõetamatu vastuvõetamatu. Euroopa eelarvega oleks nüüd võimalus tegelikult äh, anda signaal, et võidetakse äh, vaesuse ja ebavõrdsuse vastu ning töökohtade loomise eest ning seda kõike tuleks väljendada Euroopa Liidu eelarve kaudu, see on tähtsam kui kunagi varem. me peame lõimimist ja ühtekuuluvust toetama ja nõukogu esitatud ettepanek minu arvates äh, Äh, selle komisjoni jaoks on täiesti vastuvõetamatu, eriti kui me räägime kärbetest äh, just äh, majanduskasvu, tööhõive ja noorte tööpuuduse valdkonnas, kolmes kõige tähtsamas valdkonnas, mis järgmistel aastatel Euroopa Komisjoni tööprogrammi eesotsas peaks olema ma arvan, et me, meie komisjon peaks oma selge seisukoha välja töötama selle kohta, kuidas äh, me käitume järgnevatel läbirääkimistel ka eelarvekomisjonis selleks, et me saaksime tugevdatud mandaadiga hakata läbirääkimisi pidama nõukoguga ja hoolitseda selle eest, et meil on piisavalt vahendeid nende ülesannete täitmiseks, mis on väga tähtsad ja mida kogu aeg ka välja tuuakse ma arvan, et ei saa võimalik olla see, et need vajalikud turvalisuse meetmed toova, toovad endaga kaasa selle, et äh, sotsiaalvaldkonnas viiakse läbi kärpeid ja ja sellises vaimus ma kirjutasin ka oma raporti, äh, mida me täna arutame, mille üle me täna siis ka hääletame. kokku tehti seitsekümmend kolm muudatusettepanekut äh, viis ettevalmistavat programmi, neliteist pilootprogrammi, me eile üritasime kompromissettepanekuid välja töötada, teatud valdkondades meil see õnnestus, aga mitte piisavalt, nii et meil on täna päris pikk hääletusnimekiri. tahtsin lihtsalt öelda seda, et see, mille üle me hääletame, selle puhul on väga tähtis tugev mandaat selleks, et järgmistel läbirääkimistel me ka siiski vee peale jääks. kõik need pilootprojektid, kui mõistlikud nad ka poleks, Ähm, eelkontrollis on nad aga pandud äh, sellistesse kategooriatesse, mille puhul me ei saa eeldada, et neid hakatakse ka rakendama. eile pärastlõunal variraportööride kohtumisel me leppisime kokku, et need kaks äh, kõik, arvatavasti kõige edukamat projekti ja siis veel kolm äh, Äh, suure potentsiaaliga projekti paneme me eraldi paketti, mille me siis täna ka vastu võtame. ma loodan, et te toetate seda ettepanekut. ja nüüd saavad sõna variraportöörid. kõigepealt Rahvapartei ja David Kaasa, palun. suur tänu, härra äh, esimees, tere hommikust. tõesti me e, suutsime mõnede kompromissettepanekute puhul kompromissi leida, kompromiss A toetatakse Rahvaparteis, sest me arvame, et tegemist on e, algatusega, mis on oluline, e, me peame seda toetama, samuti saab nõustuda kompromiss C-ga. ja kahjuks ei saa nõustuda kompromiss kompromissiga, äh, kõigi kompromissidega, mis nõuavad rohkem raha, äh, äh, kui on vaja analüüsida seda, mida ei pea tegema, ma, meie arvame, et selline teguviis lihtsalt raiskab raha. me tahame, et meie ametid toimiksid korralikult ja tahaksime kõiki neid muudatusettepanekuid, mis seda puudutavad, toetada me peame jätkuvalt toetama kõiki neid programme, mis toetavad töökohtade loomist ja tööpuuduse vastast võitlust. Ähm, pilootprojektide puhul jälle äh, variraportöörid äh, jõudsid kokkuleppele, et meil võiks olla üks pakett äh, ja iga fraktsioon valib välja oma lemmiku ainus kom-, ainus probleemne kompromiss oli see, aga ma arvan, et üldiselt hääletame me poolt, tänan. aitäh, sotsiaaldemokraadid ja Georgi Berinski, aga teda ei ole kohal, aga Juta Steinrück asendab teda. jah, teen hästi lühidalt, äh, raportöör äh, tõi suurel määral välja ka Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni seisukoha. nõukogu ettepanekus on liiga palju kärpeid ette nähtud äh, tööhõivet puudutavate eelarveridade jaoks ja sellepärast äh, meie fraktsiooni jaoks on see vastuvõetamatu, eriti ja vastutustundetu, eriti kui arvestame olukorraga liikmesriikides. ja kuna komisjoni eelarveettepanek on juba vägagi palju kärpeid ette näinud, sotsiaaldemokraadid tegid terve rea muudatusettepanekuid, üks neist puudutas ka Äh, võitlust noorte tööpuuduse vastu, pidukõned on tõesti üks asi, aga tegelikult teevad hoopis teine asi, nagu ka raportöör juba mainis. ka pilootprojektide puhul leiame meie, et komisjoni äh, kategooriad äh, edukate, vähem edukate pilootprojektide jaoks on mõistlik siis äh, laste tagatise sisseviimine võitlemaks laste vaesuse vastu on meie jaoks ka väga mõistlik ja loodame, et teised fraktsioonid toetavad ka seda ettepanekut. aitäh, Ulrike Trebesius! aitäh, härra esimees, äh, härra raportöör! minu fraktsiooni jaoks äh, eelarve ettepanek läheb õiges suunas. komisjoni ettepanekus arvestatakse mitmeaastase finantsraamistikuga ja kasutatakse paindlikkust selle raamistiku sees ära. nii et eelarve ettepanek toetab majanduskasvu ja mis meie jaoks on väga tähtis, on väga tähtis see, et hakatakse erinevate eelarveridade eh, tõhusust ka tõesti kontrollima. siin öeldi, et noorte suur tööpuudus ja üleüldiselt suur tööpuudus tööstus äh, on väga kõrge just Lõuna-Euroopas, aga meil ei ole võimalik seda muuta, kui me sinna ainult raha pumpame, vaid nendes riikides tuleb läbi viia reforme ning me peame tegelema ka sellega, kuidas äh, ühisraha Äh, äh, mõjutab äh, sealset olukorda just sellepärast, et ta on nii halvasti korraldatud ja Nobeli laureaat härra Steglitz on ka ju mitmeid kordi öelnud, et euro vastutab tegelikult sealse olukorra eest siis komisjoni ettepanekud maksete ja maksekohustuste puhul Äh, lähevad tegelikult ettepanekust äh, kaugemale ja tegelikult komisjon kasutab ka nende puhul praegu äh, olemasolevat mänguruumi ära ja tegelikult ka järgmisel aastal on mänguruum väga väike. nii et me peame tõesti hoolitsema selle eest, et teatud eelarvete puhul tõstetakse summasid, aga et siis teisel puhul täpselt samamoodi neid vähendatakse ja ECR-i hääletusnimekiri kajastab ka seda kõike. aitäh, Alde fraktsioon ja Maren Haakin, keda ei ole kohal, siis kuue NGL, Patrick ja Rikk, keda pole ka kohal, Rohelised ja Tamas Mešerits, keda ei ole ka kohal ja Thierry Randke asendab, asendab teda. Um, uh, just ma arvan, et väga paljud mõtted on juba ära öeldud, aga ma tahaksin noorsootööhõive algatusest veel rääkida, sest ma arvan, et see on väga tähtis, äh, tähtis projekt, eriti meie komisjoni jaoks viimase parlamendikoosseisu ajal ja mm, ei taha lihtsalt kulutada raha selleks, et raha tuleb kulutada, tuleks hinnata, kuidas seda on kulutatud ja samuti peab olema äh, väga selge, et me, et meil on vaja finantsgarantiisid, kui me tahame eh, turvalisust eh, ja teatud kindlust luua kasusaaja riikidele ja seetõttu on väga oluline, et eh, me jätkuvalt nõuaksime noorsootööhõive algatuse finantseerimist see on äh, alles alguse saanud projekt, mõnedes liikmesriikides algasid need programmid äh, üsna hilja. Eh, käivitamine võttis rohkem aega, kui oodati ja nüüd on kõike seda arvestades vaja väga tähelepanelikult jälgida, mis on toiminud, mis mitte, parandada programme ja ikkagi jätkata finantseerimist ja saata väga selge signaal välja ka meie komisjonilt ja Euroopa Parlamendi poolt, et me tahame töötuid riikides, kus noorsootööhõive on, tööpuudus on väga kõrge, toetada see on eluliselt tähtis muudatusettepanek, tänan. Dankeschön. Die EFDD hat keinen aitäh, EFTD e e fraktsioon ei ole ühtegi raportööri määranud ja ENF fraktsioonist härra Pitsotot ma siin kohal ei näe ja siis saab sõna Brigitte Verlaid-Bonanjou äh, komisjonist siis palun mm.. Bitte. Thank you, Mr. Chairman. Um, first I would like the... Suur tänu. Kõigepealt ma tahaksin öelda, et me oleme üles tähendanud kõik need mured, millest komisjoni liikmes äh,, liikmed rääkisid, me jagame ka teie muresid seoses kärbetega. Äh, väga tähtis on äh, ka hindamine pärast meie programmide elluviimist ja teisest küljest tahaksin teie tähelepanu juhtida ka sellele, et Euroopa Komisjon arvab, et eelarveprojekt Äh, on koostatud siiski äh, läbimõeldult, tasakaalustatult äh, ja ettevaatlikult. tähtis oli ka vastuvõtuvõime arvestamine, eriti jagatud halduse puhul liikmesriikide jaoks. ja arvestades eelmist programmiperioodi kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist ja praegust kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ehm, oleme püüdnud hinnata, kuhu me oleme jõudnud, meile on ka äh, taotlusi esitatud äh, ja, ja nõudmisi esitatud. Ehm, me oleme jõudnud oma loeni ning me ei arva praegu, et äh, meil oleks veel täiendavaid eraldisi vaja lisaks sellele, mida eelarveprojektis on nõutud tahaksin nüüd tähelepanu juhtida sellele, et äh, meil on Euroopas äh, probleeme seoses tööhõive ja majanduskasvuga me ei vaidlusta seda, seda arvamust sugugi, aga tuleb arvestada ka, millised on meie vastuvõtuvõime piirid ning millised on need reeglid, mida liikmesriigid peavad täitma, kui tegemist on jagatud programmidega ja äh, meil on ikka veel äh, lahendamata probleeme seoses sellega, me ei usu, et täiendavad eraldised aitaksid kõik need pro äh, probleemid lahendada. et seoses reaalse lõimimisega ühiskonda ja tööpuudusega. tahaksin eh, muidugi öelda, et me hindame väga teie toetust ja seda, et te jagate meiega oma muresid, kuid me ei arva, et meil oleks täiendavad eraldisi vaja lisaks sellele, mis eelarveprojektis juba seisavad. et vastasel korral tulevad meil äh,, seisavad meil ees eh, veel suuremad kärped. nüüd meie üldhinnang on ju sarnane, ütleksin ma ja kui meil nüüd kulukohustusi rohkem ei ole, siis meie arvates on maksekohustusi piisavalt ja nüüd äh, uute kulukohustuste puhul ei saa ma äh, oma arvamust täna öelda, nagu te teate, äh, mitmeaastase raamistiku osana oli äh, määruses vastu võetud otsus, et kõigepealt tuleb mitmeaastase raamistiku äh, vahehinnang anda ja Euroopa Komisjon ei ole oma lõpphinnangut vahearuande kohta veel esitanud, seega ma ei saa teile veel mingeid äh, seisukohti komisjoni poolt avaldada. loomulikult meie programm on väga tähtis tööhõiveprogramm on väga tähtis. Äh, me oleme hinnanud ka senini saavutatut äh, ja nüüd, kui kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast rääkida, siis jällegi ma ei saa öelda veel, millised on Euroopa Komisjoni seisukohad selles suhtes. ja nüüd EASY programm, kaks tuhat seitseteist programm see on see noorte töötagatise programm, äh, jällegi äh, komisjon äh, toetab pigem makrofinantseerimist, me tunneme, et me, meil on rohkem nõud-, nõudmisi ja seetõttu on progressi natukene vähendatud, aga me tahaksime muidugi toe-, me hindame teie toetust, aga jällegi progressid ja makrofinantseerimist, mõlemat ei saa suurendada, meie eelistasime makrofinantseerimist. see oli lihtsalt nõudmisi rohkem. selgitasin teile konteksti ja nüüd ametid. nagu te teate, meid seob kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta komisjoni teatis ressursside kohta ja eh, personali kohta jällegi ma usun, et eh, komisjon ei saa teie muudatusettepanekuid äh, kõiki toetada, me teame väga hästi, et et Euroopa Liidu ametitel on raskusi oma ülesannete täitmisega, aga neid seob see kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta teatis, mis nõuab viie protsendi võrra institutsioonides personali vähendamist. ja lõpuks äh, ma ei saa kommenteerida seda, mida ma ei ole näinud, äh, neid teie ettepanekuid, aga nüüd äh, pilootprojektid ja ettevalmistav tegevus. Te olete saanud Euroopa Komisjoni ametliku seisukoha juba äh, varem äh, ja äh, enamikul juhtudel saame teiega nõustuda, toetame teie ettepanekuid, kuid paljudel juhtudel äh, arvame meie pilootprojekte saab äh, alusaktidega toetada, lihtsalt mõnda pilootprojekti meie ei saa toetada eelarve kaudu, sest seda toetatakse muul viisil, tänan. suur tänu. ja nüüd saab sõna Toomas Mann. suur tänu, härra esimees Äh, kui ähm, inimesed meie käest küsivad, et mida me teeme, ma ütlen alati, et vaadake palun, mida me teeme üle veebilehekülg on täiesti võimalik. ja, ja alati tuleb välja see, et äh, probleemide taga on tegelikult nõukogu, liikmesriigid on need, kes ei taha ühtseid reegleid ja nii see on ja rahvas ka seda näeks, kui nad näeksid. Öeldakse, et raha ei ole ja meetmeid ei ole ja liikmesriigid lihtsalt äh, räägivad asjadest ja mitte midagi ei tee. see arutelu, mis me täna oleme Äh, maha pidanud, on hea näide selle kohta, kõik pea välja ühe reaktsiooni ütlesid, et me ei taha, et rahad läksid raisku ja ma tahaksin toetada äh, teid, äh, härra Hendel ise ja, ja igal juhul on oluline minu meelest see, et äh, kas eelarvekomisjon toetab seda kõike, mida meile välja pakume. Nemad on vastutav komisjon, meie teeme, esitame oma arvamuse ja tavaliselt need ignoreerivad seda arvamust ja minu meelest on väga oluline see, et me juba algusest peale ütleme, et me ei tagane oma positsioonidest tööhõivepoliitika ja, ja Juncker peab selle eest vastutama, majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks peab olema raha ja selles mõttes on komisjon äh, meiega ühes paadis, loomulikult detailide üle on võimalik arutada, aga me peame olema vastu kõigile nendele, kes üritavad äh, vastu seista tulemustele ja edule ja seda ei tohi küsimärgi alla seada ja mul on väga hea meel, et see tänane lühine arutelu äh, ka seda selgelt näitas, et parlament niimoodi tahab teha ja mul on hea meel sellel arutelul osaleda ja loodetavasti tänane hääletus hääletus näitab, et Toomas Hendeli raport võetakse vastu. suur tänu, kas on veel sõnasoovijaid? tundub, et mitte. ja seega tahaksin ma siis kommenteerida ise lõpetuseks veel paari asja. eile rääkisime me ühest eelarvejaost ja see puudutas siis konkreetselt noorte töö, noorte tagatist ja eesmärgiks oli tehti ettepanek seda poole võrra vähendada, see on täiesti ebaloogiline see on täiesti ebaloogiline mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis, ma ei ole arvepidaja, ausalt öeldes tegelikult ma olen alati seda äh, nülinud, äh, seda valdkonda, aga ühte asja ma ütlen, mitmeaastase finantsraamistiku puhul alguses ju, programmi alguses äh, esitatakse äh, ettepanekud ja projektid, mis ei käivitu kohe esimesel aastal, vaid jagatakse aastate peale laiali ja seega äh, eelarvejaod loomulikult ühel või teisel aastal on erinevate äh, tasemetega ja on oluline see, et kõik projektid, mis on kavatsetud, ka lõpuni rahastatakse. kui me nüüd ütleme, et me ühe eelarverea puhul äh, võtame vahendid ära peaaegu et pool, nagu on see töö, noorte tööpuuduse tagatise puhul, siis on see hea, ei ole see heaks näiteks kõikidele programmidele, mis on juba käivitatud ja mis nüüd alles tuleb käivitada ja see ei ole loomulikult ka mõistlik äh, eelarvestamine ja ma ei pea olema eelarveekspert, et äh, sellest aru saada ja eile me otsustasime, et me jääme oma esialgsete seisukohtade juurde, see eelarverida peab jääma samale tasemele äh, nagu oli ette nähtud ja et see e, tase on umbes samas, et see suurus on samasugune aastal kaks tuhat viisteist umbes. ja Toomas Manni sõnad on minu meelest väga tähtsad. ja tõesti, me ei peaks mitte ainult tegelema sellega, et me täna selle raporti siin vastu võtame, vaid peame Jens Kaieriga veel kord kohtuma, e, kes on eelarvekomisjonis e, raportöör ja me tahame selgelt välja öelda, kui oluline on meie jaoks see, just nimelt noorte tööpuuduse küsimus, vaesus, kaasatus ja nii edasi, et need eelarveread, et need ei puudutataks. meil on vaja nendes küsimuses tõesti Euroopa poolt rohkemat ja selles mõttes on Toomas Mannil täiesti õigus, nii nagu ja Ulrike Treberius, ega Stiglitzit äh, ei, ei tohi lugeda ainult pealiskaudselt. Stiglitz äh, ütleb, et äh, euro ei toimi praegu nii. no see on ju selge, seda räägivad kõik majanduseksperdid. mida ta ütleb, et on vaja Euroopa tasandil lisavahendeid, mina ütlen, et selleks on äh, vaja demokraatiat, rohkem on teisi, kes ütlevad, et on rohkem vaja võtta ohjad valitsemise üle Euroopas kätte, see see on üks asi, aga selge on see, et, et väär-, vääring meil praegu sellisena, nagu see on üles ehitatud, ei toimi, sellest saavad kõik aru, selles ei kõhkle ka keegi. aga ei saa ka öelda ju selle peale see, et kuivõrd euro äh, praegu väga hästi ei toimi, peame me kokku hakkama hoidma tööhõive programmides ja sellega ma ei ole nõus, vastupidi, olukord Euroopas mis viib selleni, et inimesed eemalduvad Euroopast, kuivõrd me lubame töökohti ja, ja paremat elu, aga see neid eesmärke ei täida, siis see tähendab seda, et me peame hakkama investeerima rohkem sotsiaalsetesse valdkondadesse ja meie eelarvedebatile, debatis just sellele me panustame. ja ma loodan, et see, mis täna hääletusele tuleb pärastlõunal, et te toetate seda selleks, et meie tööhõivekomisjonina täidaksime oma ülesannet äh, siin parlamendis ja et me oma positsioonid kindlustame teiste institutsioonidega võrreldes ja võib-olla läbi surume. suur tänu! täna pärastlõunal aga siis hääletame kell kuusteist kolmkümmend, kui ma nüüd õigesti mäletan. suur tänu! Läheme edasi, järgmine päevakorrapunkt robootikat käsitlevad tsiviilõigusnormid, see on päevakorrapunkt number kuus. siin on, selle raporti raportööriks on meil Adam Koosa aga härra Koosat ei ole veel saalis. mis tähendab seda, et nüüd äh, on meie ees probleem. võtame siis eelmise, järgmise punkti e varem ette. kas Lynn Boylan on kohal? nimelt äh, järgmise päevakorrapunkti raportöör tundub, et mitte. Dmitri Silikiotis palub sõna, palun. suur tänu, Toomas ma tahaksin äh, Linni asendada, kui äh, soovite, ma olen ähm, nimelt äh, tema valitatud esindaja täna siin, ta ei saanud tulla ise kohale, proua Pailen, ja seega, kui lubate, siis ma asendaksin teda. no selge, väga hea. Läheme siis seitsmenda päevakorrapunkti juurde, kui keegi vastu ei ole sellele otseselt. kui nii, siis hakkame pihta ja räägime siseveelaevanduse kutsekvalifikatsioonide tunnustamisest. Lynn Boylan on arvamuse koostaja, moment siiski. härra Pallas. härra esimees, kas me robootikast ikka räägime täna? ja, ja ikka jah, ütleb härra esimees, ja loomulikult. ma nimelt räägiksin kõigepealt, võtaksime kõigepealt seitsmenda punkti, sellepärast et Adam Koosat pole saalis ja, ja raportöör peaks olema ikka kohal arvamus äh, hääletamise ajal, aga, aga läheme pärast kuuenda juurde, olete nõus kõik? proua McIntyre. härra esimees, ma viitaksin sellele, et me oleme tegelikult jõudnud ajast ette üsna palju. kell on praegu kümme ja arutelud peaksid äh, tegelikult alles eelarve osas alust, algama ja robootika pidi hakkame tegelikult kümme kakskümmend ja see on ka võib-olla natuke ebaõiglane öelda, et härra Koosa ei ole kohale jõudnud, ta ei peaks kohal olema. britid kogu aeg pidurdavad, uskumatu. mul õnnestus natukene välja võita aega meile juurde selleks, et me saaksime ilusti läbi ja jälle britid on siin risti tee peal ees. paus viis minutit aga võib-olla keegi leiab siis koridoride pealt üles Adam Koosa. okei okay,, äsma, äsma. kolleegid, viis minutit paus, viis minutit.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 Is on time, Mr Chairman. Äh, raportöör jõudis õigel ajal, tahtsin öelda. kell on kümme viisteist, sellepärast. ja, ja, aga nagu koordinaatorite kohtumiselt teate, mulle meeldib tagant utsitada ja oleks hea, kui äh, komisjoni liikmed harjuksid ära ikka sellega, et ma vahel päevakorrast kiiremini läbi ratsutan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 esimees, jõudsin viis minutit varem kohale kui äh, kavandatud, nii et ma tõesti pingutasin selleks, et õigel ajal kohal olla. tere tulemast kõigile ja ma loodan, et teil kõigil on kasutav suvi selja taga. küsimus, äh, mille eest mina vastutan, on tegelikult üks koomiline küsimus ja kui mõelda nüüd robootika peale, siis äh, tekivad meil imelikud tunded, aga kui me oleme ausad, siis tuleb meil tunnistada, et tegemist on äh, lähiajal ühe kõige tähtsama küsimusega või tegelikult robootikast on juba praegu saanud väga tähtis küsimus. ma leian, et vastutav komisjon, õiguskomisjon ei saanud oma tööga just väga hästi hakkama. ja ma arvan, et meil on vaja laiapõhjalist raportit. tegemist on raportiga, mida me oleme lugenud ja mille sõnastus on väga huvitav, mistõttu me tõesti vaatasime kõik küsimused läbi. mina vastutan tööhõivepoliitika eest, sest olen liige tööhõivekomisjonis ja minu ülesandeks oli ettepanekute tegemine. minu raportis ma toon välja viis punkti, millest äh, kolmest ma praegu ka räägiksin, sest minu arvates on need ülitähtsad küsimused. mis puudutab tööhõivet, siis tuleks keskenduda just järgnevale kolmele punktile. kõigepealt esiteks äh, äh, töövõtjate konkurentsivõime kuidas äh, robootika kaudu inimesi aidata. me ei taha inimesi asendada, vaid robootika peaks aitama inimestel saada paremateks töövõtjateks. me ei räägi siin asendamisest, vaid me räägime nii-öelda superinimeste loomisest on täiesti ettekujutatav, et inimene muutub kiiremaks, osavamaks, nutikamaks. sellepärast et tema käsi või jalg asendatakse. näiteks ta saab roboti käe, mis muudab teda tugevamaks. ja küsimus on, et äh, kuidas me siis sellesse suhtume? siis äh, puuetega inimesed. ka nende olukord ei ole praegu väga lihtne Neid diskrimineeritakse tihti. äkki robootika kaudu on meil võimalik neid tulevikus tugevamaks muuta, tugevamaks eh, kui inimesi, kellel ei ole puuet. nii et selle küsimusega tuleks kindlasti tegeleda. teine küsimus, mis meie jaoks on ka väga tähtis ja mis meid väga huvitab, on see, kas eh, robootika tulevikus aitab kaasa ka sellele, et inimeste töökohtasid kaotatakse ära kas robootika ohustab töökohtasid või mitte. või kas äh, uue tehnoloogiaga on võimalik uusi töökohti luua või kas äh, tulevikus on meil rohkem või vähem töökohti või kas saavutatakse siiski mingisugunegi tasakaal? paljud inimesed kardavad äh, masinaid, kardavad äh, automatiseeritud protsesse, kardavad, et töökohtasid kaotatakse selle pärast ära. ma olen väga palju uuringuid lugenud ja kõik ütlevad, et meil ei ole vaja äh, karta, sest äh, robotite ja automatiseerimise kaudu on meil võimalik tulevikus uusi töökohti luua meie otsustajad peaksime seda küsimust nüüd äh, vaatama, et kuidas seda robootikat reguleerida ja kolmas küsimus, mis puudutab ka tegelikult teist, nimelt äh, äh, seadusloome puhul on meil vaja ka meetmeid, millega vältida töökohtade ärakaotamist. robootika võib olla kulutõhus, võib olla kiire ja sellepärast ei saa välistada seda, et inimeste töökohtasid kaotatakse. aga kas on võimalik, et me seda valdkonda mingil määral siis piirame? mina oma ettepanekus räägin ka haridusest. see tähendab seda, et meil tuleb inimesi teavitada, selgitada neile, mis on robootika, mida tähendavad automatiseerimisprotsessid. inimesed peaksid saama tervikliku pildi selle kohta, mis neid ootab. ja lõpetuseks veel üks märkus, punkt üks. seal oleme me kirja pannud, et on vaja uurida, kas robotite levik ikka toob kaasa heaolu ja progressi. mulle meeldivad science fiction filmid, raamatud ja ma olen veendunud, et kolleegid on ka väga palju selliseid filme näinud, kus robotid toovad endaga kaasa heaolu. elu muutub lihtsamaks, mugavamaks, kõik on lihtsam robotitega, robotite abiga teha ja ma arvan, et me peaksime just selles li suunas liikuma ja me peaksime otsustama, kuidas me seda küsimust siis poliitiliselt reguleerime. ja meil on vaja tõesti siin vastutustunnet üles näidata, aitäh! aitäh! ja nüüd sotsiaaldemokraadid ja Guillaume Palas, palun oui,. suur tänu, esimees, ma tahaksin raportöör Koosat tänada selle tehtud töö eest ja tema e-, ettepanekute eest, arvamuse eest Äh, mis meile täna ka esitati. kõigepealt tahaksin tulla selle raporti juurde, nimelt äh, selle nimetuse juurde, mis on natukene eksitav, sest ähm, me tahaksime ikkagi rääkida äh, ro-, robootikast, aga kui me räägime tsiviilvastutusest, siis kõik need elemendid, mis on robotiseerimise jaoks tähtsad, ei ole sugugi lihtne temaatika ja ma arvan, et me peaksime tegelikult äh, nagu arvestama selle teema äh, ulatuse ja sügavusega ja tegema seda juba alates algusest. nüüd äh, kui härra Kosa rääkis väljakutsetest, siis mina võib-olla ei ole nii optimistlik. näiteks droonid, kes teile kaupa toovad või ähm, autod ilma juhita, bussid ilma juhita see ei ole tegelikult enam mingisugune ulme, selliseid näiteid on äh, päriselus juba olemas, äh, niisugused masinad on juba kasutuses, aga äh, peab ütlema, et ähm, tulemused võivad olla katastroofilised et osad räägivad, et kaks kolmandikku töökohti üleüldse kaotatakse ära, tulevad asemele uued töökohad, teised äh, analüüsid näitavad, äh, et võib-olla jõuame siiski tasakaalule. Äh, igal juhul ähm, näitavad uuringud, et poliitikud peavad sekkuma, kui me tahame teha nii, et robotiseerimine tooks inimkonnale kasu ega destabiliseeriks teda Äh, ja tundub, et tõesti kõik need ähm, väljakutsed äh, on äh, meie jaoks väga tähtsad. kõigepealt, kuidas defineerida robotit, robotiseerimist, me mõnikord räägime ka digitaliseerimisest, räägime arvut-, ameti rollist, kas kõik see on üks ja seesama või on need erinevad asjad, kas automatiseerimine tähendab tehisintellekti või äh, tähendab see robotiseerimist, tähtis on aru saada, millest kõneldakse. teiseks, äh, härra Kosa rääkis ka sellest, kõik need äh, seod seotud küsimused, mis, mis puudutavad robotiseerimist, on pea-, seotud inimeste endiga, näiteks tervishoid ja nii edasi. tuleb need probleemid välja selgitada, et neid lahendada ja sotsiaalsed väljakutsed. kindlasti on vaja tõstatada probleeme, ma ei tea, kas meil on äh, lahendusi või mitte, aga me peaksime rääkima, millised on robotiseerimise majanduslikud tagajärjed näiteks äh, maksundusele, kui inim, inimtöö asendatakse äh, robotitega, sest just see hakkab meid tulevikus mõjutama, tänan. aitäh. ECR fraktsioon, Helga Stevens. Antea McIntyre. Antea McIntyre asendab, palun. Antea. Thank you, Mr Chairman um.... suur aitäh. me kõneleme variraportööri Helga Stevensi nimel, ta vabandab, et ta ei saa täna siin olla, aga tema poolt tahaksin tõesti ähm, tervitada härra Kosta raportit, meil on väga hea meel selle üle, tahame seda toetada arvan, et kõik ähm, leiutised äh, ja tehniline progress äh, toovad kaasa nii võimalusi kui ka ohtusid. küsimus on nüüd selles, kuidas arengust kõige paremini kasu saada, kuidas saaks nii, et robotid aitaksid inimesi erinevatel viisidel. tööstuses, äh, vabrikutöös on juba näha, et tootlikkust on võimalik tohutult tõsta, millega kaasneb ka siis konkurentsivõime tõus ja see tegelikult omakorda aitab töökohtade loomisele kaasa. Ehm, need, kes San Franciscos märtsis visiidil käisid, nägid eh, ise oma silmaga, et inimesed ja robotid teevad väga edukat koostööd. Amazonis võeti robotid kasutusele kahe tuhande kaheteistkümnendas aastas aastal äh, seda tehti äh, laohoonetes ja nende tootlikkus on tohutult kasvanud. samas äh, on Amazon tegelikult ka oma tööjõudu kasvatanud kahekordseks, seega ähm, robotid aitasid töö kvaliteeti tõsta, robotid teevad kõiki neid kõige igavamaid operatsioone, viivad kaupu ühest kohast teise, kõik see, kõike seda on võimalik automatiseerida eh, ja see oli väga hea näide selle kohta, kuidas inimesed ja robotid saavad koostööd teha. minu oma eh, West Midlandi valimisringkonnas Ühendkuningriigis on eh, Land Roveri tootmine ja jaaguarite tootmine ja kümme miljonit on investeeritud just Äh, tootmisse äh, viimase kümne aasta jooksul selleks, et äh, produktiivsust suurendada ja iga autotööstuse töötaja loob nüüd umbes sada tuhat naela lisaväärtuses Jaguar ähm, Jaguar tööstus ja see on kolmekümne viie protsendiline tootlikkuse tõus aastas, see on tegelikult kaks korda suurem kui Ühendkuningriigi keskmine näitaja. ja nüüd, kui me saame roboteid kasutada selleks, et tootlikkust tõsta, siis äh, see on meil näidanud, et äh, töökohti saab luua juurde. Äh, muidugi on suur väljakutse ka digitaalmajanduse areng, aga me ei peaks kartma muudatusi, me peaksime kohandama oma töökeskkonda, võtma vastu uuendusi, kaitsma töötajaid, aga ma arvan, et ähm, meil on võimalus juua palju rohkem ja parema kvaliteedilisi töökohti, ähm, kasutades ära kõiki robootika võimalusi. tänan. lubage mul üks vahemärkus teha. kas me räägime neljanda tööstusrevolutsiooni majanduslikest tagajärgedest, siis ma nüüd ahmin natukene õhku ja siis räägime sellest pool tundi või kas me räägime tsiviilõiguslikust poolest? mulle siiski tundub, et tsiviilõiguslikust poolest, nii et palun, variraportöörid, rääkige siis ikkagi sellest. kui mitte, siis ma arvan, et äh, nii palju peaks meil siiski ausust olema, me teame, et Volkswageni puhul Bratislavas alguses oli neil pea kakssada tuhat äh, tööandjat, lõpuks aga paar-kolmsada, nii et tõesti, palun räägime siin praegu tsiviilõiguslikest normidest, majanduslikke me ju teame juba. nüüd saab sõna Mariann Haakin, teda asendab Renate Veeber. suur tänu. mina tahaksin ka tänada äh, härra Koostat tema äh, arvamuse projekti eest. ta on tõstatanud küsimusi, mis on väga olulised äh, ja huvipakkuvad meie komisjonile, meile, kes tegelevad tööhõive, hariduse, koolituse, tööpuudusega, kõigi nende sotsiaalsete küsimustega ja mina isiklikult tunnen tõsist muret ja mul on nüüd hea meel, et proua Delvaux eh, tegi ettepaneku eh, selline raport koostada, sest eh, praegu on just õige aeg nendest küsimustest kõnelda, rääkida tehisintellektist ja sellest, millised tagajärjed selle tehismõistuse tulekul on tööturule. nüüd et kui me vaatame eh, kitsamalt seda problemaatikat, siis robootika võib meile väga palju kasu tuua, aga küsimus on selles, kas eh, robotid tõesti eh, vallutavad meie ümbruse, see puudutab mitte ainult töötajaid, vaid kogu meie majandust. tegelikult, kui me nüüd kujutame ette vaatate seda katastroofilist stsenaariumi, siis nelikümmend protsenti töökohti võib kaduda. ja si-, ja kui inimesed jäävad tööta, siis nende elukvaliteet ei parane ja see mõjutab kogu majandust. robotitel ei ole vaja midagi osta, inimestel on siiski vaja ma-, äh, raha, et äh, sisseosted teha, et majandus toimiks jätkuvalt ja selle, sellele tuleks mõelda, kui me räägime tehisintellektist ja robootikast. seda tuleb teha eh, kõikide osapooltega koos. kindlasti tuleb kaasata ettevõtjad, sest eh, muidugi alati on kiusatus innovaatikasse investeerida selleks, et lühemas perspektiivis kasu saada, aga mis juhtub pikemas perspektiivis, võib-olla kõik jäävad kaotajaks Äh, mul on üks konkreetne küsimus. Äh, ma arvan ka, et äh, raportöör Kostaga saab seda ka arutada, aga see puudutab mõtet piirata või keelustada teatud valdkondades robootika arendamise. ma ei usu, et selline mõte toimiks. võib-olla kusagil lühemas perspektiivis, aga tulevikku vaadates me ei usu, et, et, et see to-, töötaks, tänan. E suur tänu, QNGL-i e nimel nüüd Kaabit Simmer, palun. suur tänu, härra esimees ja suur tänu, härra Koosa ka eh, selle mm, arvamuse eest ja arvamuse tutvustamise eest. tegemist on teemaga, mis minu meelest, eh, kui me vaata-, läheneme sellele sotsiaalkomisjoni seisukohast peaksime vaatama sellele võib-olla mm, filosoofiliselt tasandilt, aga kui Amazonist siin juba juttu tuli, siis mulle tundub, et Amazon äh, on tege-, Amazon on juba tegelikult turule tulnud asju, mis tundusid äh, mõni aeg tagasi utoopilised. härra Koosa, te rääkisite superinimesest äh, kes äh, võib varsti tekkida. Amazon räägib hoopis aga tehismõistusest ja tehisintelligentsist. ta räägib siiski intelligentsist, näeb ette, et äh, nendest seadmetest oleks kasu inimestele laiemalt, lihtsalt abina, mitte nad ei hakka inimeste asendama. ja tõesti tekibki küsimus selle kohta, et milline on inimese roll tulevikus tootmisprotsessis küsimus on tõesti selles, et kes äh, kõige rohkem sellisest ratsionaliseerimisest kasu lõikab. Ehm, kui tootlikkus tõuseb, äh, nii edasi, näiteks on toodud siin autotööstus, mida see tähendab palkadele, mida tähendab see sotsiaalsfäärile? Need küsimused on äh, vastamata, mis saab sotsiaalkindlustusest, Saksamaa Tööandjate Liit Äh, on juba ette näinud, et tulemuseks peaks olema nendele arengutele see, et tööaja reguleerimine tuleb radikaalselt üle vaadata ja see tähendab ilmselt seda, et see tuleb mingil hetkel ka Euroopa tasandile. milliseid rolle mängivad sellises kontekstis paindlikkus äh, töövõtja õiguste paindlikumaks muutmine, meil on terve rida probleeme ees selles küsimuses ja küsimusi, ma toetan arengut, ma toetan seda, et inimeste tööelu läheb kergemaks, kui see on mõistlik ja võimalik, aga mul ei ole ka mingisuguseid illusioone selles osas, et kõik läheb hästi ja et luuakse uus ilus maailm pööraksin äh, teie tähelepanu raamatule The Circle, kus räägitakse just nimelt äh, digitaliseerumisest ja internetiseerumisest äh, ka teisest valgusest ja üks punkt veel, härra Koosa, mul on väga hea meel, et te olete pannud arvamuse punkti kolm. ma arvan, tõesti sellest tuleb rääkida nimelt kaasamise küsimused, äh, puuetega inimeste kaasamine ja, ja nende elu võimalik äh, paranemine äh, läbi nende vahenduste on oluline, et me räägiksime sellest, kuidas võidelda puuetega inimeste ühiskonnast kõrvalejäämise vastu ja me oleme teiega täiesti nõus. suur tänu, Terri Randke nüüd palun roheliste nimel Uh, suur aitäh ja aitäh, et äh, raportöör tegi otsa lahti debatiks. ma ei taha filosoofilisse diskussiooni laskuda, sest ähm, ma olen seotud selle teemaga, kuid mulle tundub, et meil seisavad ees tohutud muudatused mitte ainult tööturul, vaid ka terves ühiskonnas just seoses digitaliseerimisega, tehisintellektiga, automatiseerimisega ja see küsimus, mida me endale peame esitama, on see, kas me tahame neid muudatusi kontrollida ja mõjutada ise või laseme turujõududel neid arenguid mõjutada sotsiaal- ja tööhõivekomisjonina peame siiski jõuliselt välja ütlema, et meie oleme need, kes peavad sekkuma, me ise peame protsesse mõjutama ja vaatamata nende protsesside suurele potentsiaalile tuleb ettevaatlik olla ja arvestada sellega, milline mõju on nendel protsessidel tööturule ja samuti tuleb ka rääkida võrdõiguslikkusest äh, meie ühiskonnas. Äh, me oleme näinud seda, et äh, automatiseerimine on kaasa toonud juba negatiivseid sotsiaalseid tagajärgi. just suurendades ebavõrdsust ühiskonnas Euroopas ja seetõttu tuleb kriitiliselt suhtuda robotiseerimise mõjudesse nüüd teine punkt selles ettepanekus, mis oli ka väga tähtis, puudutas seda, kuidas inimkeha ja robotid koos töötavad. tahaksin öelda, et väga tähtis on diskrimineerimise vältida, näiteks kui inimesed kasutavad proteese oma käepikendusi näiteks või midagi sellist, siis neid ei tohi diskrimineerida ja kui inimesed otsustavad, et nemad ei kasuta selliseid äh, tehnilisi vahendeid, et äh, nemad ei tohiks võimalustest ilma jääda ja neid ei tohiks diskrimineerida. kedagi ei tohiks sundida kasutama mingeid mehaanilisi vahendeid, äh, elektroonilisi vahendeid, igaüks peab otsustama, saa, saama otsustada ise, millist eluviisi ta eelistab suur tänu FTD fraktsiooni nimel peaks Tiziano saama sõna, aga teda ei ole ja ülejäänud variraportööre nagu ei ole esitatud ja seega järgmisena saab sõna kolleeg Kozlovska. suur tänu suur tänu, härra esimees, mul on üks väga lühikene märkus lisada tänasesse arutelu, sest tõesti robootika ja automatiseerumine, eks need toovadki suuri muutusi ja tekitavad suuri ootusi ja lootusi, aga probleeme samuti olgu jutuks siis kas äh, juhita autod, isesõitvad autod või droonid, äh, mis hakkavad äh, kohale tooma pakke või pitsat näiteks. lisaks sellele ka kodumajapidamistes kasutatavad robotid ja masinad, millest võiks olla abi ähm, meie vanematele elanikele või, või, või teistele siin on väga paljud erinevad valdkonnad seotud, meditsiinivaldkond, hooldusvaldkond, tehnoloogiavaldkond ja loomulikult tekib väga palju küsimusi tegelikult juriidilisest küljest selles osas, kes vastutab selle eest, kui näiteks isesõitev auto tekitab õnnetuse. kes äh, vastutab selle eest, kui minu lapse troon äh, toob äh, kaasa autoõnnetuse, sellepärast et autojuht jäi vaatama seda drooni kes kogub droonidega informatsiooni, kuidas tagada see, et see info on kaitstud ja turvatud? kuidas tagada see, et kui keegi ka kasutab mõnda meditsiinilist seadet või spordivahendit valesti ja tekitab endale sellega kahju? nii et tõesti suur probleem on see vastutuskohustuse küsimus ja need uued tehnoloogiad, uued leiutised, mis turule on jõudnud ja on olu, osa, oluline osa osalusmajandusest, on praegu reguleerimata ja tekib täiesti uus juriidiline valdkond, mis seni on reguleerimata. suur tänu, kolleeg Pahv. ja, aitäh, härra esimees. ka mina tänan kolleeg Koosa tehtud töö eest. ma arvan, et ta tõstatas väga tähtsad küsimused ja selgitas nendest osa juba ka päris hästi tegelikult kogu arutelu, kõik kolleegide sõnavõtud on olnud väga huvitavad. üleüldiselt see positiivne lähenemine selles küsimuses on väga huvitav, hoolimata kõikidest nendest probleemidest, mis kohe kindlasti ka tekivad. minu arvates üks küsimus on natuke silm, kahe silma vahele jäänud. nimelt, kuidas see kõik mõjutab meie sotsiaalkaitsesüsteeme? ühelt poolt ja kolleeg Guillaume Palas numbritega seda ka juba demonstreeris. nimelt ühelt poolt terve rida töökohti kaob lihtsalt ära ja teiselt poolt tekivad uued tööhõiveplatvormid, mis kohe kindlasti toovad endaga kaasa ka ebakindlaid töökohti, Äh, ebatavalisi töövorme, mis kohe kindlasti ka mõjutavad sotsiaalkaitsesüsteeme. ja me teame, et samal ajal on meil äh, sotsiaalkaitsesüsteemid, mis põhinevad solidaarsusel ja põlvkondadevahelisel lepingul. kui nüüd aga sellised suured muudatused tekivad, siis ma kardan, et meie sotsiaalkaitsesüsteemid kõigepealt satuvad surve alla ja siis võib tekkida veel ka oht, et mingil hetkel nad kukuvad lihtsalt kokku. seda on näha näiteks äh, Uberi taksodega väga hästi, et äh, töövõtjatel on töösuhted, mis on täiesti reguleerimata ja mis lähevad täiesti mööda sotsiaalkaitsesüsteemidest. ja see kõik mõjutab pikaajaliselt, mitte ainult äh, lühiajaliselt, vaid ka pikaajaliselt äh, äh, hiljem nende töövõtjate elu, nagu näiteks pensioniõiguse puhul, nii et ma arvan, et sellest küsimusest tuleks ka rohkem rääkida. aitäh! aitäh ja nüüd Joel Mele, palun! suur tänu, härra esimees, suur tänu raportöörile, minu meelest on see teema esimene, mis avab uue ajastu eh, meie ühiskondades. varem oli nii, et kõik eh, täitsid eh, oma ülesannet, siis tuli turumajandus meil, kus on jagatud ülesanded ja nüüd jõuame siis kolmandasse ajastusse, kus inimene Eh, tegelikult eh, inimese põhieesmärk, töö tegemine antakse üle kellelegi teisele ehk masinale ja eh, see, seda siis kas digitaalajastul või minnakse üle juba siis robootikale, algoritmide maailmale. ja see on tegelikult teadmatu, suur teadmatus, me peame aga hakkama sellesse teadmatusse valgust heitma, sellepärast et asjad arenevad väga kiiresti ja äh, kui me vaatame seda, mida on tehtud äh, näiteks Ameerika Ühendriikides, kus äh, teadlased on juba jõudnud selle tehisintelligentsi loomisele ja tekivadki tegelikult probleemid ja juriidilise isiku küsimus on tõesti väga oluline küsimus, kas robot, tehisintelligent, tehismõistus, kas me anname talle inimesest eraldiseisva isiku staatuse äh, Äh, loomulikult äh, see tähendaks siis ju seda, et äh, masin ei kuulu inimesele, inimene ei vastuta masina eest ja see on täiesti uus kontseptsioon. ja see tekitabki tõelised küsimused, et kas jah või ei, me toetame täna juba seda, et me anname masinatele juri-, juriidilise isiku staatuse ja see tähendab, või näeme me masinas siiski inimese juurde, inimesele kuuluvat asja. Need on asjad, millest tuleb rääkida. jah, võib-olla kõigepealt see areng toob kaasa, see tehnoloogia areng, teatud töökohtade loomise tehnoloogiasektoris, aga lõpus viib see töökohtade kaotamisele uberniseerume nii-öelda ja sellel kõigil on meie ühiskondadele mõju ja, ja me peame tõesti mõtlema sellele, et kas jah või ei, me oleme lihtsalt nõus selle põhimõttega, et me anname masinale äh, juriidilise isiku staatuse. suur tänu! aitäh, Lambros Fontoulis, palun! aitäh! on teada see, et äh, robotid on väga palju positiivset meie ellu toonud, aga sellegipoolest tuleb vahet teha kahel kategoorial. ühelt poolt tööstus, seal vähendatakse tootekulusid ja suurendatakse tootlikkust ning näiteks töökohad kaovad äh, autotööstuses. meil on juba küllalt roboteid, mis lihtsalt autosid kokku panevad seega lähevad töökohad kaduma. aga teiselt poolt tekivad uued äh, töökohad programmeerijatele, kes peavad roboteid siis äh, programmeerima. teiselt pool on meil aga pro-, roboteid, mis äh, hoolitsevad ka selle eest, et töövõtjad ei peaks enam tegema ohtlikku tööd, nagu näiteks äh, öö, ohtlike ainete kasutamise puhul siis on meil veel ka roboteid, mis aitavad toetada puuetega inimeste äh, elu, aitab neil tulla tööturule, kuid äh, sellised äh, robotiseeritud proteesid on väga kallid. meil on vaja tsiviilõiguslikud reeglid paika panna selleks, et roboteid kasutataks õigesti, eriti kui mõtleme ka selle peale, mis toimub tööturul, aitäh! aitäh! ja siis annan nüüd sõna komisjonile Xana Adam ähm, õiguse peadirektoraadist siis. aitäh! ma olen Herr Staubenmaier, ma olen äh, õiguse peadirektoraadist. Äh, mu kolleeg on äh, haige, ma asendan teda. daamid ja härrad, ma teen hästi lühidalt, tahtsin lihtsalt öelda, et komisjon pöörab väga palju tähelepanu sellele küsimusele, sellele väga komplekssele valdkonnale, mida täna ka teie komisjonis arutati. meil on väga hea meel selle algatusraporti üle, mille koostas äh, härra Delvaux. juba digitaalse ühisturu strateegia puhul on komisjon rõhutanud, et äh, tsiviilvastutuse küsimus ja selle äh, paikapanek on väga tähtis eeltingimus ka asjade interneti jaoks ja meie jaoks äh, see hõlmab siis ka äh, tehismõistuse ja robotid. nii et selle kallal me tegu-, oleme. teiseks, mida ma tahtsin toonitada, sest oleme siin tööhõivekomisjonis see küsimus on mitmetahuline ja on väga palju erinevaid poliitilisi tahkusid, mistõttu me oleme töörühma loonud, kus väga paljud komisjoni teenistused osalevad, hoolitsemaks selle eest, et kõik erinevad äh, tahud oleksid kaasatud nüüd ka komisjoni vastusesse. ja komisjon on lubanud äh, digitaalse ühisturu strateegias sellel aastal, et äh, komisjon töötab välja teatise, mis tegeleb selle küsimusega ja hiljem järgnevad sellele veel ülejäänud programmid. aitäh! aitäh ja siis lõpetuseks uuesti raportöör Adam Koosa, palun. köszönöm a szót, elnök úr. Aitäh, härra esimees see arutelu oli väga huvitav. suur tänu kõigile, kes siin oma arvamust avaldasid. igast sõnavõtust leidsin midagi huvitavat. see küsimus on tõesti väga päevakajaline ja ka tulevikku puudutav. suur tänu toetuse eest. ma üritasin kõige tähtsamad aspektid välja tuua ja järgmises etapis äh, üritan nüüd äh, oma raporti sõnastust äh, veelgi parandada ja need ettepanekud, mida tehti, neid kavatsen siis ka siia sisse kirjutada. veel üks küsimus. kas me räägime siin töökohtade kadumisest või no uute töökohtade loomisest seda ei saa vastata ühe lausega. meil on siin vaja hästi avatud lähenemist, meil on vaja luua raamistik, milles me seda küsimust siis adekvaatselt käsitleme. suur tänu teile tähelepanu eest ja ja ootan teilt uusi ettepanekuid kirjalikult. aitäh! ma enne hädaldasin, et me arutame väga palju neid küsimusi, mis ei ole üldse seotud äh, selle raporti pealkirjaga, aga nüüd teen positiivse pöörde ja ütlen, et ma näen, et sellest küsimusest on vaja palju rohkem rääkida, robotitest, tööstus, neljandast tööstusrevolutsioonist, äh, digitaliseerimisest tahan tähelepanu juhtida sellele, et meil on töörühm, digitaliseerimise töörühm tööhõivekomisjonis ja kutsun kõiki, kes tunnevad, et neil on midagi öelda, äh, kokku, selles osalema. järgmine kord, kahekümne seitsmendal septembril äh, kell neliteist null null, pange kalendrisse kirja ja tulge kohale. mul oleks väga hea meel, kui me seal saaksime rääkima kõikidest nendest erinevatest tahkudest. ma arvan, et äh, just sellepärast on võib-olla meie raport alles esimeseks äh, äh, pääsukeseks kevadel. me ei, võib-olla ei kujutagi veel endale ette, kui palju meil tuleb veel tulevikus rääkida nendest uutest tehnilistest arengutest, nii et tõesti oleks väga hea, kui me nendele aruteludele ka oma komisjonis uue UH hoo sisse lükkaksime. nüüd edasi Äh, järgmine päevekorrapunkt, siseveelaevanduse kutsekvalifikatsioonide tunnustamine, Lynn Poljan on raportöör, aga Newclis Kiliotis are-, asendab teda, nii et äh, sul on sõna, palun. Äh, suur tänu, härra esimees, mina võtan sõna Lynn Poljani sõnal, nimel, kes isiklikel põhjustel ei saa osaleda tänasel kohtumisel ja vabandab teie eest, ma üritan nii lühidalt äh, kui võimalik kokku võtta meie seisukohad, sellepärast et olulisem ära kuulata variraportööride seisukohad äh, ja, ja need ka teatavaks äh, teha ja ma edastan need siis meie arvamuse koostajale. on teada seda, et siseveelaevanduse teema on tüüpiline Euroopa teema, sellepärast et Ehm, siseveeteed on piire ületavad ja sellepärast on väga oluline koostöö liikmesriikide vahel ja enamus liikmesriigid ehm, on teemast ka puudutatud. siseveeteed on ehm, väga oluliseks kaubaveoteeks Euroopa Liidus ja see on, me räägime tuhandetest kilomeetritest teedest kahekümne ühel, kahekümne kaheksast liikmesriigist äh, on äh, navigeeritavad veeteed ja kolmteist nendest on omavahel ühendatud. ja see tähendab seda, et on väga oluline rääkida ühtsetest reeglitest, äh, sellepärast et see võib tuua endaga kaasa ka teatud Äh, probleeme. meil on probleeme sellega, et meil ei ole piisavalt pro-, personali ja tehnilised standardid ei ole ühtlustatud ja see tekitab ähm, raskusi sellesse sektorisse, selles sektoris. probleem on ka kvalifitseeritud äh, tööjõuga, kes läheb tööle kuhugi mujale liikmesriiki, nimelt on raskusi kutsekvalifikatsioonide tunnustamisega praktikad on liikmesriikides erinevad Äh, aga pro-, probleemiks on teinekord ka lihtsalt see, et seda kvalifikatsiooni ei ole. ja me üritame siis selle arvamusega olukorda parandada, nimelt äh, rõhume sellele, et tuleks äh, ohutusstandardid tagada ka samas seda siis kontekstis, kus siseveeteedel kaubandus ainult suureneb. tegelikult on see väga turvaline viis kaupa liigutada äh, ja, ja see peaks ka nii tulevikus jääma. siseveelaevandusel on väga palju eeliseid võrreldes teiste transpordimoodustega, nimelt et ta on energiatõhus, usaldusväärne ja äh, kindlasti on siin veel äh, turul palju potentsiaali. väga tähtis on see, et aga ka siseveelaevanduses peetakse kinni töötingimustest ja ohutusnõuetest ja meie oma arvamusega tahame siis äh, tagada selle, et kutsekvalifikatsioone Euroopa Liidus tunnustatakse vastastikku ja et oleks tagatud äh, mobiilsus äh, sektoris töötavate inimeste vahel. oluline on meie jaoks äh, integreeritud ohutussüsteemid kõikidele töötajatele, kõikidele töövõtjatele. kõik, kes siis on siselaevanduses tegevad või tegelevad äh, kauba lossimisega ja sellepärast äh, olemegi huvitatud ühtsetest kvalifikatsioonidest ja ja ühtsetest koolitussüsteemidest väga tähtis on see, et kvalifikatsioone omandatakse vastavalt äh, ühtsetele reeglitele ja tahaksin rääkida paarist punktist täpsemalt. kõigepealt äh, tuleb luua integreeritud süsteem, mis, kus äh, äh, kus siis kõik siseveeteed oleks kaetud, me peaksime vältima topeltsüsteeme, sellepärast et muidu ei saa me tagada võimaluste võrdsust ja, ja meie määruse eesmärgid jäävad täitmata ja loomulikult äh, tuleb äh, ka takistused äh, siseveelahenduses ületada, siis tõhu-, ähm, ohutusnormid, millest ei tohi loobuda. meie arvamuse koostaja loodab, et tema arvamus sellesse kõigesse ka panustab. suur tänu ja nüüd siis saavad sõna variraportorid Rahvapartei nimel äh, peaks sõna saama Adam Koosa, aga härra Koosa on lahkunud saalist äh, ja sotsiaaldemokraatide nimel äh, kolleeg Gentile. suur tänu, härra esimees. ma kuulasin suure huviga mm, meie arvamuse koostaja seisukohta ja tõesti, ta ütleb täiesti õigesti, et siseveelaevandus on väga tähtis transpordi liik meie jaoks ja tuleb anda kõik, et optimeerida seda sektorit. see on väärtus Euroopa jaoks ja siseveelaevandus kindlasti on kasvav sektor, kuid oluline on see, et kvaliteedinormid oleksid paigas nii seal töötavate inimeste kvalifikatsiooni kui ka ohutuse mõttes ja täna siis äh, selle teemaga me tegelemegi. ma kavatsen kindlasti arvamuse koostajaga koostööd teha ja üsna mitmes punktis oleks mul ka omapoolseid ettepanekuid põhimõtteliselt ma olen küll nõus äh, enamusega, mis siin selles arvamuses äh, kirjas on, kuid paari sõnaga räägiksin ühest konkreetsemast teemast, teema, mis on ähm, ühelt poolt poliitiline, kuid äh, ka natukene laiemat huvi pakkuv ilmselt ähm, siin komisjonis. juba kaks aastat äh, oleme me tänaseks tööd teinud selle nimel, et äh, Äh, tagada kõrgekvaliteetsed töökohad Euroopa turul, kuid äh, see on võimalik ainult läbi koolituse. see tähendab seda, et meie kutsekoolitus peab keskenduma äh, reaale konkreetsetele eesmärkidele liikmesriikides ja teatud kvalifikatsiooni andmisele. miks ma sellest räägin, sellepärast et minu meelest me peaksime rohkem kui kunagi varem sellele tähelepanu pöörama, sellele, et meie äh, koolitus ja, ja kutsekoolitussüsteem peaksid olema eh, kõrgema kvaliteediga, selleks et koolitada välja inimesi uuele ajastule. me peame meie praeguseid koolitussüsteeme parandama ja meie koostööd ettevõtetega ka parandama. Euroopa Komisjon eh, peaks selle töö ette võtma, see aspekt on väga oluline miks? sellepärast, et meie oleme huvitatud sellest, et äh, siseveelaevandussektoris praegu nähtav kasv oleks äh, jätkusuutlik ja need arutelud peavad olema poliitilised, kuid siiski peaks ja kuid on suunatud ka sellele, et teineteist veenda. ja see tähendab seda, et meie komisjon peab ette nägema ka teisi algatusi praegusel kujul on see natukene raske. raske on natukene siin äh, võidelda meil kõrgekvaliteetsete töökohtade eest, kui me oleme üksi. see ei ole muidugi ainult, ainus punkt, millest ma tahtsin rääkida, aga minu meelest on see tähtis teema. kui äh, meie meretööstus ma pean siin silmas peaasjalikult äh, transporti ja, ja transpordiliikide äh, koostalitusvõimet, kui me tahame siin olla tõeliseks lipulaevaks, siis äh, tuleb tagada see, et koolitussüsteemid oleksid meie prioriteediks number üks ja kutsun üles komisjoni siis kaaluma neid ettepanekuid. komisjon, mulle tundub, et praegu äh, on äh, jalgu järele vedanud, kuigi teema on väga oluline. ECR äh, nimel kolleeg Bashir. austatud härra esimees, ma tahaksin tänada arvamuse koostajat esitatud arvamuse eest. jutuks on siis siseviilaevanduse kutsekvalifikatsioonide tunnustamine nagu me teame, töövõtjatel on praegu tõsiseid probleeme kutsekvalifikatsioonide tunnustamisega ja nende tees on, nende teel on ees äh, takistused, näiteks nõutakse konkreetse piirkonna tingimuste tundmist. kuigi kutsekvalifikatsioonid on liikmesriikide pädevusvaldkonnas, on ECR valmis toetama meetmeid, mis teeksid selle süsteemi lihtsamaks, et raamistik oleks vähem koormav ja et ähm, see kvalifikatsioonide tunnustamine oleks lihtsam. ma olen nõus arvamuse koostajaga, et ohutus on kõige tähtsam antud valdkonnas. samas aga me peaksime keskenduma ka sellele, mida me üritame üldse saavutada. me üritame ületada tõkkeid siseturul, mitte tekitada uusi aga nüüd siis äh, proua Boyleni muudatusettepanekud mõningate osas äh, meil on äh, reservatsioone, nimelt me ei ole veendunud nende proportsionaalsuses, näiteks nagu muudatusettepanek üks või siis muudatusettepanek üksteist. siin me tahaksime tagada selle, et me ei ületa oma pädevusi kutsekvalifi-, kutsehariduse valdkonnas liikmesriikides ja teatud kõhklusi on mul ka selles osas, et esitatakse siin kõiki kattev ähm, Euroopa Liidu õigusakt äh, ja tuuakse uus amet, isegi kui hea iganes see amet ka siis oleks. minule meeldiks rohkem esialgne tekst komisjonist, nende sõnastus, aga tahaksin siiski tänada arvamuse koostajat veel korda ja loodetavasti meie koostöö suju, sujub konstruktiivselt ka teiste kolleegidega, suur tänu! nüüd oleks käes kord ALDE variraportööri käes, kuid neid ei ole kohal. Karima Tellil peaks olema järgmisena roheliste esindaja, teda ka ei ole. EFTD fraktsioon ei ole üldse nimetanud variraportööri. NF-i nimel peaks rääkima Dominic Martin, aga teda ei ole ja seega on äh, nüüd võimalus võtta sõna kõikidel teistel, kas kellelgi on äh, sõnasoovi, tundub, et mitte, siis ma annaksin Dmitri Stolokitisele sõna komisjonist, Digimovist, nii et palun, komisjon, teie kord. suur tänu, härra esimees, tere hommikust, daamid ja härrad ka meie tahaksime tänada arvamuse koostajat äh, ja härra Zeliokist, kes teda täna siin esindab. Äh, suur tänu, suurepärane arvamus ja suur tänu, et toetate meie olulist algatust. mida me üritame selle äh, algatusega saavutada? me tahame nimelt äh, lahendada äh,, lüüa kord majja kaoses, mis on äh, tekkinud äh, sellega, et meil on tarbija ja tarbi töö jõu ta-, nõudluse ja pakkumise vahel olukord selline, et Ida-Euroopast tuleb peaasjalikult tööjõud ja nõudlus on Lääne-Euroopalt, aga eh, samas ja eh, eh, tekib meil ka demograafiline probleem varsti siseveelaevanduses töötajatega, nimelt see töötajaskond vananeb, enamus töötajad on üle viiekümne aastased ja seega tuleb midagi ette võtta me tervitame seega tööhõivekomisjoni arvamust, meie rõhume palju tööjõu mobiilsusele ja hea meel on selle üle, et äh, tööhõivekomisjon rõhub eriti just selles kontekstis, aga ka ohutusprobleemidele või ohutustemaatikale. komisjon on oma ettepanekus üritanud säilitada tasakaalu. tegemist on sektoriga, mis põhimõtteliselt äh, on suhteliselt turvaline sektor, suuri õnnetusi ei ole olnud ja seega me tahaksime, et meie meetmed oleksid proportsionaalsed nende eesmärkidega, mida me rihime. me ei taha luua uut äh, koormat liikmesriikide jaoks ja samas äh, ka mitte mingisuguseid uusi nõudeid, mis on liiased eri, esitada öö, äh, sektoris töötavatele, näiteks meeskonnaliikmetele või kipperitele ja me oleme välja pakkunud, me ei, ei ole nõus radikaalsete muudatustega komisjoni ettepanekusse, sellepärast et see äh, väga õrn tasakaal muidu satub ohtu. ja sellel põhjusel vaatame me läbi need muudatusettepanekud, mille esitas äh, tööhõivekomisjon ja vaatame, läheneme sellele siis selles äh, valguses. sisuline küsi-, sisulised küsimused, proportsionaalsus ja siis äh, juriidiline sõnastus, me tahaksime seda, et äh, juriidiline kindlus püsiks ja ei taha kasutada termineid, mida võib tõlgendada kuidagi teistmoodi võib-olla ka. kokkuvõtvalt siis ka meie kavatseme teha koostööd arvamuse koostaja ja teiste vali-, komisjoni liikmetega, kui te soovite muudatusettepanekuid esitada. meie oleme tulnud siia selleks, et asju selgitada ja nagu ma ütlesin varem, paluksin, et ärge sekkuge kui ohtu satub tasakaal, näiteks nagu rakendusalas, nii geograafilises mõttes kui ka nende oskuste mõttes, mida me ürime harmoneerida, suur tänu! suur tänu ja nüüd sõna raportöörile Mioklis. jah, hästi lühidalt. kõigepealt suur tänu variraportööridele ja ka komisjoni liikmetele tehtud kommentaaride eest ma annan need kõik edasi raportöörile Lynn Boylanile. on tähtis, et väga paljud erinevad küsimused äh, tõstatati, eriti mis puudutab uusi tööhõivevõimalusi ja kutsekvalifikatsioone on tähtis luua uusi töökohtasid ja nende jaoks ka uusi kutsekvalifikatsioone välja töötada. seda ütles ka raportöör, just äh, on vaja seda teha selleks, et ületada kõiki neid tõkke, mis töövõtjatel on tööturule sisenemisel. samamoodi tuleks rääkida ka turvalisuse küsimusest. see turvalisuse määr, mis meil on praegusel hetkel paika pandud äh, siseveekogudel, peaks jääma püsima muidugi tuleb seda küsimust edasi arutada ja eriti kui mõtleme tehtud muudatusettepanekutele. nagu öeldud, annan kõik edasi raportöörile ja ootan põnevusega juba konstruktiivset koostööd. aitäh! muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kuuendal septembril kaksteist null null ning tööhõivekomisjonis arutame me seda küsimust kaheteistkümnendal oktoobril sellel aastal. aitäh, järgmine päevakorrapunkt number kaheksa, Euroopa Liidu võimalused parandada ravimite kättesaadavust. raportööriks on Joel Melin, palun. Merci, monsieur le president. Euh, suur tänu, kallid kolleegid kahekümne kaheksa liikmesriigi ligipääsu parandamine ravimitele on väga oluline, samas ei tohi unustada lähimuspõhimõtet. see on vältimatu meie komisjoni diskussioonis ähm, ravimite levitamine peab tagama sotsiaalse ja sanitaartasakaalu, ähm, rahvatervise ja äh, preventiivmeditsiini ta-, tasakaalu, äh, tuleb arvestada ähm, ravimitööstuse mitmetahulisust, äh, väljatöötamine, levitamine, sotsiaalkaitse, äh, ravimite hinnad ja seega minul on soov, et meie ettepanekud oleksid nii lihtsad ja selged kui võimalik võib-olla ei tohiks olla äh, seksistlik või äh, kurjakuulutav. Äh, nii et see tekst vohab ja ei mõisteta. muide, olenemata sellest, millise haigusega on tegemist, tuleks arvestada ravivajadustega Eh, arvestada ka sellega, et sotsiaalsüsteemid liikmesriikides on erinevad, eh, kahjuks veel ehm, Bismarcki aegsed eh, üheksateistkümnenda, kahekümnenda sajandi moodi, kui ehm, domineeris tõesti rasketööstus, metallurgia, nüüd ähm, on hakatud kosmeetikatööstusele rohkem tähelepanu pöörama, kuid see mõjutab kõiki äh, ka sotsiaalolukorda, ravimite äh, kompenseerimist. ravimitööstuse finantseerimine on, äh, on oluline ähm, aga eh, majanduskriis on mõjutanud olukorda kogu Euroopas ja ei tohiks ära unustada ka, et samaaegselt on vananenud elanis, eh, elanikkond. nüüd Äh, tööpoliitika äh, peaks aitama ettevõtjatele seatud piiranguid vähendada, võimaldada leida erinevaid kanaleid sotsiaalsüsteemi finantseerimiseks. Äh, samuti tuleb arvestada ka nii ravi kui preventiivse meditsiini eripäraga. keemia tööstus teeb juba koostööd Äh, informaatikatööstusega, äh, bioloogidega, farmaatsiatööst- äh,, farmatseutidega, kõik need arengud on väga äh, delikaatsed, tuleb arvestada rahvatervise ja, ja sanitaarohutusega me peame teadma, mida innovatsioon maksma läheb. ravimi hind peab olema õiglane, arvestades nii ravimi kasutajat, sotsiaalsüsteemi kui ka ravimitootjat. seega näiteks eh, nelikümmend kuni kuuskümmend tuhat eurot läheb maksma praegu hepatiit C ravi, arvestades äh, haigete hulka on, on sellist raha väga raske leida ja muidugi äh, tuleb jätkuvalt äh, arutada neid küsimusi tõsiselt liikmesriikidega ja tööstusega. ei tohi ähm, ka ehm, ära unustada seda, et Euroopa sõltub tooraines väga palju sellistest riikidest nagu India ja kui me soovime eh, kindlust eh, farmaatsiatööstuses, siis peaks eelistama tootmist Euroopa Liidus eh, tuleb ka õiglasele kohale asetada meie esivanemate farmakopea kasutada äh, traditsioonilisi ravimeid, aga diskussioon peab olema äh, konkreetne ja konstruktiivne. tänan. aitäh, nüüd äh, variraportöörid. rahvapartei variraportöör ei soovinud sõna saada sotsiaaldemokraatide variraportöör samamoodi ei soovi sõna saada, ALDE fraktsioon ei ole variraportööri nimetanud. jah, siiski, palun Man... oleks väga hea, kui te meile annaksite sellest ka teada, et tihti variraportööride nimekirjas on lihtsalt kirjas, et ei ole edastatud nime. ja tõesti, ma arvan, et koostöös sekretäriaadiga peaks siiski olema võimalik õigeaegselt nimi edastada. nii et ALDE fraktsioon, palun. I m really sorry if they didn't inform you. aitäh, härra esimees, ma ei tea, miks nad teid ei teavitanud, ma vabandan, aga ma igal juhul olen variraportöör Äh, loomulikult ravimite kättesaadavus on problemaatiline, see sõltub ka tervishoiusüsteemidest, kui ma räägiksin ühest konkreetsest teemast, millest hiljuti räägitakse antud valdkonnas. tegelikkuses võib tekkida ka keelega raskusi, sellepärast et et kuigi, et telgitakse ravimi info tavaliselt ainult ametlikku keelde, see on ainus nõue ja see võib tekitada probleeme see on äh, migrantidest kogukondadele raskus, näiteks äh, minu kodumaal Eestimaal iga neljas ravimitarbija ei oska lugeda eestikeelset teavet, oskaks lugeda vene keeles, aga ei ole kohustust äh, ravimiinfot edastada mingis muus keeles kui ainult eesti keeles, siis on tõsine probleem, tarbijakaitse probleem. ja ühtlasi ka mm, on mängus teinekord isegi elu, tervis kindlasti me peame tagama selle, et äh, ravimitootjad ühe või teise liikmesriigi jaoks edastaksid info kõikides levinud keeltes selles liikmesriikides. me peame äh, esikohale tõstma kõige tavalisemad inimesed, mitte poliitika, eriti kui need inimesed kannatavad haiguste käes. aitäh, vabandan Mm, järjekord läks segamini, aga ma ei pannud tähele, ECR fraktsioon oleks pidanud enne Aldet sõna saama. Helga Stevens, palun ja vabandan. Thank you, chair and colleagues. suur tänu, äh, esimees, kolleegid, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri selle töö eest, minu meelest on see arvamus äh, väga äh, oluline ja ootan äh, koostööd äh, proua Melaniga ja loodetavasti ta esitab hästi tasakaalus raporti. ma tahaksin rääkida ühest põhimõttelisest küsimusest, mille osas mul on kõhklusi selle raportiga praegusel kujul. mina toetan äh, lähimuspõhimõtet kiivalt, aga ma ei arva, et liikmesriigid tuleks jätta üksinda probleemide eemaldamisel, vastupidi. mina arvan, et äh, ravimite kättesaadavus par-, par-, paraneb ainult siis, kui tehakse rohkem koostööd Euroopa Liidu tasandil. liikmesriikidel on äh, sotsiaalkindlustussüsteemid äh, ja selle rahastamine üles ehitatud väga erinevalt, on täiesti võimatu öelda, et milline süsteem on parem sest igal süsteemil on oma puudused eh, ja oma head küljed ja sellest me peakski tegelikult täna rääkima. aga keskenduma peaksime me hinna kujundamisele praegu räägivad äh, ravimitootjad äh, läbi iga liikmesriigiga eraldi äh, hinnapoliitika ja sellised küsimused nagu tööhõive, turule tuleku kiirus, Äh, kulu hüvitamine, patsientide potentsiaalne arv ja nii edasi võetakse arvesse. üsna tihti, umbes kaksteist tuhat korda aastas Belgias ainuüksi satub äh, mõne patsiendi elu ohtu lihtsalt sellepärast, et äh, ravim ei ole turul kättesaadav. minu koduriigis näiteks on, jõuavad mõned ravimid ainult väga väikeses koguses äh, jõuavad teatud koguses turule, sellepärast et äh, siin nad maksavad vähem kui mõnes teises riigis ja, ja ravimitootjal ei ole öö, äh, oma kasumi mõttes mõtet siin seda müüa. ja seega mina arvan, et valitsused peaksid hinna osas läbirääkimisi pidama üheskoos, mitte üksikult ja eraldiseisvalt igaüks äh, ravimitootjaga. Euroopa Liit saab kindlasti parandada juurdepääsu ravimitele ja ma tahaksin äh, arvamus äh, selle osa äh, lisada, kuigi ma loomulikult hoian kinni pro-, proportsionaalsus- ja subsidiaarsuspõhimõttest. suur tänu, järgmisena peaks sõna saama QNGL esindaja, kuid ta loobub sõnavõtust ja ka roheliste esindaja ja nüüd on siis käes EFTD-l ja Laura Gea, palun Grazie Presidente, io vorrei iniziare subito con quelli che sono i... aitäh! ma tõstataksin kohe need äh, raskuskeskmed, äh, mis minu arvates on tähtsad äh, ravimite kättesaadavuse raporti puhul. tegemist on küsimusega, mis majanduskriisi tõttu on veelgi tähtsamaks muutunud majanduskriis tõi endaga kogu Euroopa Liidus kaasa kahjusid. on väga palju kodanikke, kes vajavad kaitset, kes on sattunud sotsiaalse tõrjutuse ohtu ja neil on väga raske äh, ravimeid äh, kätte saada. mõelgem näiteks kas või Kreeka peale, kus äh, äh, jagati inimestele parim enne möödas ravimeid just selleks, et hoolitseda selle eest, et mingidki ravimid oleksid olemas. muidugi on tähtis, et kõikidele oleks ka tagatud kättesaadavus, aga eriti peame me tähelepanu pöörama erilist kaitset vajavatele inimestele. on üks küsimus, mille puhul ma kolleegiga ei ole nõus. ta ütles, et äh, kättesaadavus tuleb tagada kõikidele äh, kodanikele, eriti just nendes riikides, kus innovatsioonikliima on hea. kas see on kriteeriumiks siis, innovatsioon? ma ei ole sellega nõus. innovatsioon ei taga mitte alati ravimite paremat kättesaadavust, otse vastupidi tähtis on äh, tagada tasakaal teaduse, arengutöö ja jätkusuutliku vahel. me peaksime oligopole vältima ravimite puhul, sest äh, neil on väga suur mõju äh, ravimite hinna üle. ning seda hoolimata sellest, et väga paljud haigekassad ei suuda endale neid ravimeid lubada ja seega tekib meil üha rohkem inimesi, kellele ei ole võimalik neid ravimeid saada. eriti just, äh, eriti haavatavad rühmad. me peaksime lähtuma sellest põhimõttest, et ravimite hinnad ei äh, ole kuidagi seotud tegelike kuludega ka ettevõtete konkurentsivõime ei peaks äh, ravimite hinnakujunduses äh, olema kriteeriumiks. veel üks tahk. ravimitööstus äh, dikteerib ette omad normid ja seega on võimalik vähem välja töötada geneerilisi ravimeid. geneerilisi ravimeid, mis oleksid soodsamad ja ka seepärast on ravimite kättesaadavus piiratud Euroopas ja sellel on õudsed tagajärjed. ma leian, et meil oleks vaja teha teavituskampaaniaid ja võimalikult paljudele inimestele informatsiooni anda ning selgitada neile ja soovitada neile, et tuleks äh, osta geneerilisi ravimeid, sest niimoodi on võimalik suurendada ravimite kättesaadavust, eriti just haavatavate ühiskonnarühmade puhul. ei tohiks äh, ravimeid äh, Äh, me peaksime hoolitsema selle eest, et kõigil on ravimite kättesaadavus tagatud, mitte ainult nendel, kes saadavad endale lubada originaalravimeid. aitäh, need olid variraportöörid ja nüüd veel üks sõnavõtusoovija, härra Funtulis, palun. aitäh. kallid kolleegid ma ei tea, kuidas on lugu kõikides liikmesriikides, eriti selles osas, mis puudutab ravimite kättesaadavust ja sellepärast saan rääkida sellest, mis toimub Kreekas, milline on olukord ja mis tõi endaga kaasa memorandum. ma selgitan ühte juhtumit, mida ma ise väga hästi tean. iga kuu olen ma sunnitud minema apteeki ja ostma ravimit oma lapsele tegemist on elutähtsa ravimiga, seal seisan ma siis järjekorras ning äh, seal on väga palju inimesi, kes äh, vajavad elutähtsaid ravimeid. Need inimesed peavad ise minema ravimitele järele. ja tihti nad ei saa seda apteegist ja seetõttu nad on sunnitud pöörduma haiglasse selleks, et seda ravimit saada. tegemist on täiesti vastuvõetamatu olukorraga nii patsientide kui ka nende lähedaste jaoks see on tõesti väga äh, õudne olukord meil Kreekas, eriti just pensionäride jaoks. ma räägin praegu tõesti ainult äh, ravimite kättesaadavusest, äh, mitte uutest diagnoosimisvahenditest ja nii edasi. see olukord tuleb üle vaadata ja mõelda tuleb selle peale, et tegemist on tihti ravimitega, mis on pärit nendest riikidest, kus ravimite kvaliteeti väga palju ei kontrollita ja kuna kulud on nii suured, siis tuleb meie turule ka väga palju võltsitud ravimeid. aitäh! rohkem sõnavõtusoovijaid ei ole, siis saab sõna härra Lii Äh, Santo peadirektoraadist komisjonist sõna um,. Thank you uh,, Mr Chair, Ms uh, Lee. aitäh, härra esimees. suur tänu võimaluse eest selgitada siin komisjoni seisukohta komisjon on, jagab neid äh, kõhklusi, mida tõid välja parlamendisaadikud ja erinevad osapooled selleks, et meil tuleb tõesti tagada ravimite ja ravi kättesaadavus äh, kõigile kodanikele. praegusel hetkel on probleemiks äh, tasakaalu leidmine ähm, teadus- ja arengu motivatsiooni leidmisele jätkusuutlike ravikindlustussüsteemide vahel. see ei ole lihtne ülesanne, tegemist on kollektiivse vastutusega, mida jagatakse siis siis Euroopa Liidu tasandil, riiklikul tasandil komisjonil on väga hea meel nõukogu järelduste üle, mis võeti vastu seitsmeteistkümnendal juunil, kus on ette nähtud tulevased programmid komisjon jätkab koostööd liikmesriikidega ja ka Euroopa Ravimiagentuuriga selleks, et äh, lihtsustada äh, ravimite hindamist ja nende turule lubamist, ilma et selle puhul äh, turvalisuse standardeid alandataks. komisjon kavatseb äh, parandada koostööd ka tervisetehnoloogia hinnangute valdkonnas ja mis puudutab hinnakujundust, siis äh, komisjonil on lühikesed käed, äh, see puudutab pigem koostööd äh, liikmesriikide vahel selleks, et tõesti kulutõhusalt ravimeid turule tuua ja komisjon ootab algatusraportit, mida parlament äh, koostab ja on valmis toetama nii raportööri kui ka rahvasaadikuid. aitäh ja lõpetuseks raportöör Joel Male. suur tänu, härra esimees, suur tänu kõigile kolleegidele, kes teid kaasa selle teema arendamisel, see on väga oluline. tähtis on äh, osaliste vahel äh, avameelset arutelu edendada, sest äh, väljakutsed on tõsised, neid on palju ja püüame muidugi lõppude lõpuks välja töötada sellise ettepaneku, mis võiks ära teenida selle komisjoni enamuse positiivse suhtumise, sest see on teema, äh, mida meie komisjon võiks tõesti ähm, uhkusega käsitleda ja viia see lõpuni. tänan. aitäh, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kuues september keskpäeval, hääletus toimub kaheteistkümnendal või kolmeteistkümnendal oktoobril siis meie komisjonis Läheme edasi, päevakorrapunkt number üheksa, direktiivi kaks tuhat neli murd kolmkümmend seitse murd EÜ e töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest muutmine. raske pealkiri, raportööriks on Marita Ulfskog ja sul on sõna, palun uh,. Thank you, chair and uh, uh.... aitäh, esimees aitäh komisjonile selle eest, et äh, meil on võib-olla võimalik ka teilt midagi kuulda selle kohta. võin lihtsalt nii palju öelda, et äh, selles komisjonis on suur toetus kõigele, mida on tehtud äh, tervise ja turvalisuse küsimustes ja me näeme juba praegu, et me, eh, see küsimus liigub edasi, isegi kui tulemusi pole veel nähtud. see on väga hea, sellepärast et eh, seda asja on komisjonis juba mitmeid aastaid eh, arutatud. soovin teha koostööd komisjoniga, nõukoguga ja kõikide variraportööridega ja ma arvan, et oleks hea, kui komisjon saaks natukene selgitada äh, tulevasi kavatsusi selles valdkonnas, sest äh, see oleks tähtis äh, komisjoni töö jaoks, meil on vaja aru saada selle ettepaneku taustast. tööhõive komisjonis oleme me öelnud, et meil on vaja rohkem äh, seadusandlust äh, äh, vähi kohta, mis on tekkinud äh, töötingimuste pärast. viiskümmend kolm protsenti kõikidest äh, inimestest, kes surevad äh, vähki on haigestunud vähki töökohal. ma saan aru, et sotsiaalpartnerid äh, soovivad seadusandlust selle kohta Nad on olnud sellesse protsessiga kaasatud äh, suurel määral. meie jaoks on see väga tähtis, parlamendisaadikute jaoks selles komisjonis ning tahan teada, nii komisjoni arvamust kui ka variraportööride äh, arvamust, kes on nüüd selle küsimusega juba natukene aega äh, tegelenud. meil on vaja tõesti väga realistlikku ja suurte eesmärkidega tegevuskava aitäh, Marita, ma tegin siin nüüd väikese vea, nimelt äh, kõigepealt oleks pidanud kõigepealt sõna andma komisjonile, aga ma eeldan, et äh, need sõnavõttu sobituvad hästi kokku. Stefan Olsen, Charlotte Krefeld ja Timothy Harris on komisjonist kohal, kes soovib alustada või kes teeb esitluse? jah, Peeter. Thank you, thank you, chair, raportöör, honorable members aitäh, esimees, raportöör, suur tänu, et kutsusite meid siia seda ettepanekut lühidalt tutvustama. ma pole päris kindel, kui soovi, palju soovite mulle eh, kõneaega anda, tegemist on kompleksse ettepanekuga, aga ma eeldan, et kõik soovivad, ma teeksin hästi lühidalt. nii, tegemist on ettepanekuga mm, mille kallal on töötatud alates direktiivi viimasest äh, muutmisest. see puudutab siis kantserogeenide ja mutageenide direktiivi aastast kaks tuhat neli. väga palju on äh, äh, räägitud erinevatest ainetest ja eelmisel aastal komisjon andis meile ülesande valmistada ette viimane mõjuõnne hinnang viimase, kolmeteistkümne toimeaine kohta ja teha siis ettepanek, mis võeti vastu maikuus. tegemist on olnud väga suure tööga ja see küsimus on tõesti väga kompleksne, tegemist on väga äh, tähtsa küsimusega, sellepärast et nagu te teate, et kui mingit toimeainet sisse hingatakse, sellest võib mööduda viisteist aastat, enne kui vähk äh, tekib, nii et me peame vaatama siin tõesti majanduslikku, teaduslikku ja majanduslikku arengut viiekümne aastase perioodi jooksul, kui me teaks, mis viiekümne aasta pärast juhtub, siis oleks väga hea, aga me tõesti peame väga palju siiski prognoosima. me tegime väga suurte eesmärkidega ettepaneku, nagu öeldud, siin on kolmteist erinevat toimeainet kaasatud ja me loodame sellega sadu tuhandeid äh, elusid päästa, aga see läheb viiskümmend viis miljardit eurot äh, maksma nende hinnangute kohaselt, mida meie oleme teinud. ma ei hakka mõjuhinnangu üksikasju siin äh, esitama, aga ma näitan teile siin esimest slaidi, siin on need kolmteist erinevat toimeainet kirjas ja see näitab ka oodatud surmade arvu selle perioodi jooksul, millest me räägime ja siin näete ka numbreid, kui palju inimesi sureks siis, kui me mitte midagi ei teeks. selgitan teile veel ka põhimõtteid. me tegelikult direktiivi enda toimimist ei muuda, vaid me muudame lisasid, see tähendab seda, et kaitsesüsteem äh, töötajate kaitsmise kantserogeenide ja mutageenide eest jääb samaks. ma arvan, et see on väga tähtis. Te kindlasti kõik väga hästi teate, et äh, see kõik lähtub artiklist sada viiskümmend kolm ehk et on meil miinimumtingimused paigas ja äh, liikmesriigid võivad neid veelgi alandada. peale selle kui me paneme piirväärtused äh, paika, siis see tähendab seda, et tööandja kohustuseks on alati hoolitseda selle eest, et äh, määr oleks veelgi väiksem kui võimalik. kui me paneme teatud toimeaine jaoks äh, piirmäära paika, siis teatud tegevuste puhul, mis puudutavad seda toimeainet, võivad tööandjad veel lisa meetmeid ähm, paika panna selleks, et äh, vähendada siis äh, kokkupuudet sellega, nii et tegelikult äh, on kohustus vähendada alati, kui võimalik, seda limiit lim,, seda toimeaine mõju, nii et see võiks, nii et see limiit on nii-öelda lagi ja liikmesriik saab siis ka ise otsustada, et nemad panevad veelgi madalama piirmäära paika. see töö, mida me oleme teinud, on olnud tõesti väga laiapõhjaline, see mõjuhinnang on üle saja lehekülje pikk, aga peale selle on veel tuhandeid lehekülgi ähm, meditsiinilist, teaduslikku ja ettevalmistavat tööd äh,, nii et ma kasutan siin nüüd võimalust äh, ja pakun teile, nii raportöörile kui ka rahvasaadikutele võimalust äh, uurida veelgi rohkem, kui te soovite teatud toimeainetest rohkem teada. tegemist on ühe ettepanekuga, aga tegelikult see sisaldab kolmeteist erinevat ettepanekut, sellepärast et iga toimeaine puudutab erinevaid sektoreid, erinevaid kaitsemeetmeid, erinevaid tööjõudu ja nii edasi nii et me räägime tegelikult kolmeteistkümnest ettepanekust, mis on üheks kokku pandud ja meil on kõikide nende toimeainete kohta ka äh, info olemas ja me oleme muidugi alati valmis äh, rohkem selgitusi ja infot andma kui me vaatame, miks me seda teeme, ma siin lähen probleemi definitsioonist kohe edasi üldise eesmärgi juurde me teeme seda kõike selleks, et kaasajastada äh, töötajate kaitset kantserogeenide ja mutageenide eest. peale selle me soovime suuremat selgust ja võrdseid tingimusi. see on see, mida ütles ka proua Ulskog, et tööstuse puhul nii töötajad soovivad seda ettepanekut, kuna nad soovivad hoolitseda selle eest, et nende kaitse oleks piisav ja et toimeainete piirmäärasid vähendataks ja tööandjad soovivad seda sellepärast, et nad teevad investeerimisotsuseid pikaks perioodiks ja nad tahaksid teada, milline on nende olukord. tegemist on suurte otsustega ja nad peavad hoolitsema selle eest, et nad ei investeeri täna millessegi, mis äh, töötajaid piisavalt ei kaitse. nii et see on tõesti tähtis mõlema poole jaoks kõik sotsiaalpartnerid äh, tõesti toetavad seda ettepanekut. näitan teile siin veel mõnda slaidi selleks, et te saaksite ka teistest puudutavatest küsimustest aru, siin on terve rida muid poliitikaid, äh, mida see ettepanek samamoodi puudutab ja kõige tähtsam siin nimekirjas on ilmselgelt REACH-i direktiiv komisjon on tõesti väga palju ära teinud äh, koos keskkonna ja majanduskasvu peadirektoraadiga, hoolitsemaks selle eest, et äh, see ettepanek oleks kooskõlas ka REACH-i direktiiviga. nüüd erinevad võimalused, kui te näete siin neid erinevaid võimalusi, siin on äh, karmikäelisemad ja vähem karmikäelisemad äh, võimalused ja me oleme nende mõjud siin ka välja toonud, ma ei hakka siin ka üksikasjadesse laskuma. mis puudutab metodoloogiat, siis selle kohta ütleksin nii palju, et äh, tegemist on ainulaadse menetlusega, kus meil kõigepealt oli sõltumatute ekspertide rühm, mis tuli välja väärtustega, siis on meil äh, tööohutuse nõuande komisjon, kus meil on nii äriettevõtete kui ka ametiühingute esindajad kohal, kus siis need äh, piirmäärad läbi vaadati ja need arutelud tõid siis hiljem kaasa ka need piirmäärad, millest me lähtusime mõjuhinnangus. ja need äh, piirväärtused on kõik äh, kooskõlas ka selle nõuandva komisjoni ettepanekutega ma võiksin sellest pikalt rääkida, aga ma ei tee seda praegu. tahtsin teile lihtsalt anda aimu selle kohta, mis olid need tähtsad küsimused, millega me pidime arvestama. nüüd on kaks toimeainet, mida ma ka mainiksin mis äh, kõige rohkem äh, kulusid endaga kaasa toovad. Äh, esiteks respiratoorne kristalliline ränidioksiid, siin näete mõjuhinnangut ja näete, kuidas see toimib. ja siin on neli erinevat võimalust, me teeme siin äh, oletusi äh, äh, erinevate olukordade kohta, vaatame erinevate piirmäärtuste mõju ja nelisada nelikümmend tuhat surnut on meil siin äh, kui me valime võimaluse number kaks, äh, umbes üheksakümmend kaheksa tuhat surma on võimalik väl-, vältida, aga see läheb siis maksma kolmkümmend neli kuni kaheksakümmend üheksa miljardit. Äh, me võime aga ka äh, riskida saja seitsme tuhande surnuga, siis oleks kulud umbes viiskümmend miljardit nagu öeldud, äh, tegemist ei ole täppisteadusega, nii et äh, arvestage sellega, et tegemist on hinnangutega. sama kehtib ka, see kehtib äh, Chrome kuue kohta, siin on meil kolm võimalust ja näetegi, kui võtta siin kõige karmikäelisem, kus oleks null koma null kakskümmend viis milligrammi, siin kulud oleksid suuremad kui tulu, aga nõuandev komisjon sel, tõi selle piirväärtuse välja ja kuna me tundsime, et tegemist on tähtsa toimeainega, siis see on ainus, mille puhul tõesti kulud äh, on tõesti suuremad, tõesti, see on väga raske arvutus, mida me pidime tegema, kus me siis raha ja elud omavahel äh, võrdlus, äh, võrrandisse panime. ma loodan, et te saite umbes aimu, millega me siin tegeleme. väga paljudes protsessides kasutatakse kroomi äh, teatud tegevuste puhul võib see väga palju mõjutada, äh, samal ajal aga VKE-de puhul äh, keevitamise puhul näiteks on võimalik minna äh, madalamate väärtuste juurde ja see too, siin arvutustes on siis välja toodud nii kulud kui tulud ja ma tahaksin siin ka öelda, et alati on võimalik piirmäära vähendada, aga nagu öeldud, äh, piirmäär on paigas, kohustus on samal ajal, aga ettevõtetel alati üritada seda vähendada. nüüd viimane tabel veel, mis võiks olla huvitav, see näitab, kuidas see mõjutaks äh, liikmesriike, näete, kaheksa toimeaine puhul oleks rohkem kui kakskümmend liikmesriiki, kes peaksid oma äh, piirväärtusi siis vähendama. tegemist on tõesti väga tugeva äh, kindla ettepanekuga, me oleme lubanud siin midagi ette võtta ja komisjon äh, toetab seda väga. ma ei maininud väga paljusid küsimusi, aga ma arvan, et on hea, et ma praegusel hetkel lõpetan ja annaksin sõna tagasi teile, härra esimees. suur tänu, suur tänu komisjonile selle väga informatiivse ülevaate eest. lubage mul võib-olla lisada siia üks äh, isiklik märkus, võib-olla aitate mind. olles ise vähipatsient on minu meelest äh, see äh, surnute arvu ja kuludega arvel, arveldamine siiski väga makaaber. vaadakem, äh, milliseid vahendeid me suuname selleks, et maanteedel hukkunute arvu vähendada ja kus ei räägita sugugi sellest, mis see kõik maksma läheb, siis ausalt öeldes tundub mulle see asi perversne Äh, rohkem ma selle kohta midagi ei ütle, aga võib-olla teised kolleegid, kes on suuremad eksperdid, võivad mulle selgitada, miks see nii on ja miks me sellest nii räägime. Claude Roulin, palun. Euh, suur tänu, härra esimees. kõigepealt äh, meie suhtume positiivselt komisjoni ettepanekus äh, ma räägin siin üldises äh, toonis, äh, detailidest on meil kindlasti veel aega rääkida variraportööride kohtumisel, aga räägiksin kolmest elemendist, elementidest, mis rõhutavad äh, seda, kui oluline see muudatus on, mille komisjon välja pakkunud ja teiseks räägiksin natukene sellest, et millised rõhuasetused võiksid selles ettepanekus olla ja millised on meie kavatsused. kõigepealt Äh, me oleme näinud äh, seda, et väga kiiresti on arenenud äh, nii ähm, koostisainete osas arengut ja teisalt on ka vähiuuringute puhul väga kiireid arenguid tehtud ja sellega tuleb arvestada. ja edasi, nagu komisjon ütles, on teatud inimkao faktor siin, millest tuleb arvestada. ja härra esimees, tõesti, väga jube on see, kui me paneme elule hinna külge. jah, kahjuks see aga nii on, kindlustusettevõtted tööõnnetuste puhul lähtuvad tabelitest, kus elul on hind peale pandud, aga ma arvan, et me peaksime sellest lähenemisest eemalduma. aga ettevõtted, kes Äh, tegelevad äh, teatud äh, sellise tööga, peavad, hakkavad ka mõistma, et kui me võitleme tööõnnetuste vastu ja teatud töö poolt põhjustatud haiguste vastu, siis me võidame sellest kõik, see toob kokku hoidu. ettevõtted, kes kasutavad ohtlikke aineid, on väga oluline, et ka nemad seda mõistaksid ja mõnedes ettevõtetes tõesti olukord on katastroofiline. ja loomulikult ka konkurentsi küsimused tulevad siin äh, mängu, kui liikmesriikides on teatud toimeainete määrad väga erinevad, siis see tekitab ebaõiglase konkurentsi, mitte ei räägi me siin enam siis toodete kvaliteedi konkurentsist, vaid inimeste tervisega mängimisest ja see ei ole küll soovitav. järgmine küsimus, äh, poliitiline küsimus täna äh, lõhe ainult suureneb selle vahel äh, et kuidas suhtub Euroopa kodanik Euroopa projekti ja mis see projekt tegelikult äh, endast kujutab. ja ma arvan, et sellistes punktides, kus me räägime inimeste tervisest ja erine-, inimeste tervise päästmisest ja sellesse tõesti panustame, siis me sellega seda lõhet oluliselt vähendaksime ja seega me toetame ka komisjoni seda ettepanekut ja nüüd, äh, kus peaksid asetuma siis rõhud, äh, jah, tervishoiu küsimustes loomulikult äh, tuleb ohutusele kõige rohkem tähelepanu pöörata, aga ka äh, koolitamine ettevõtetes ja, ja see, et äh, viiakse läbi kontrolle töötajatel nii siis, kui nad töötavad veel ettevõttes ja ka siis, kui nad on juba ettevõttest lahkunud äh,. nimelt on ju ettevõtteid, kellel vähk kujuneb välja hiljem, kui nad on töölt juba lahkunud. komisjon räägib ka koostöös tööturu osapooltega ja see on tõesti väga oluline, äh, oluline on arvestada VKE-dega. kui ma räägin nendega arvestamisest, siis ma ei pea siin seda, siin silmas seda, et VKE-sid tuleks kuidagi, VKE-de töötajaid tuleks kuidagi nõrgemalt kaitsta, aga tuleb mõelda sellele, et VKE-del ei ole samasuguseid vahendeid, kui on suurettevõtetel ja seega tuleb nende jaoks eraldi välja töötada reeglite kogu, et neid aidata, aidata neil äh, täita siis need ohutusnõuded ja mõned äh, märkused veel üldisemalt äh, ja sellega ma lõpetan. väga oluline on, et teatud toimeainete puhul äh, tuleb astme kaupa edasi liikuda, faaside kaupa, sest väga raske on üleöö teatud toimeainete puhul ettevõtetel minna üle uuele süsteemile ja siin teatud faasid peaks olema sees ja teadusuuringud on juba ju tehtud, need on olulised olulisteks dokumendiks ja on oluline eh, see, et me peaksime pidevalt need eh, nimekirjad üle vaatama, sest et eh, selles valdkonnas on arengud väga kiired. ja saavutame oma eesmärgid ainult siis, kui me oleme pragmaatilised me peame tegevused ühtlustama, et ettevõtjad ja töövõtjad, et neile, et nad teeksid koostööd ja ainult niimoodi on meil võimalik saavutada tulemusi ja minu meelest see töö on väga oluline, mis me praegu teeme. kui me tahame aga saavutada konkreetsemaid tulemusi, siis tuleb kindlasti komisjoni tasandil äh, panustada kon-, konsensusele jõudmisele. ma ei räägi siin mingisugusest nõrgast konsensusest, vaid konsensusest, mis tõesti oma nime väärib ja sellega me jõuaksime pragmaatilisele ja konkreetsele lahendusele, mis oleks ka rakendatav. aitäh! suur tänu! ECR fraktsiooni nimel äh, Anthea McIntyre, palun. suur tänu, härra esimees. loomulikult peab meie prioriteetiks olema äh, vähi vastu võitlemine ja, ja see on äh, kõikide huvides ja on julgustav see, kui me kuuleme seda, et tööturu osapooled kõik on nõus sellega. see annab meile väga hea alguspunkti ja ma olen nõus sellega, et kantserogeenide nimekiri tuleks üle vaadata, nii nagu see on praegu kirjas kahe tuhande neljanda aasta direktiivis. ma olen sügavalt veendunud, et selle protsessi aluseks peavad olema aga teaduslikud tõendid, meil on vaja kaasaegseid andmeid, ajakohaseid andmeid, meil on vaja ära kasutada kõik tehnilised ja majanduslikud tulemuslikkuse uuringud ja arvestada tuleb nende hinnangutega, mis äh, teadusringkonnad meile esitavad ja seega äh, juhuslike äh, arvuliste eesmärkide seadmine ei ole minu meelest õige ja peame tegelikult võitlema ka selle eest, et meie töö ei ko-, tooks kaasa soovimatuid tagajärgi ma tunnen rohkem muret meetodi pärast, sellepärast, et kuidas me jõuame nende piirmääradeni. vähem tekitab mulle muret see, et need piirmäärad meil olema peavad, selle põhimõttega ma olen täiesti nõus. aga täiesti menetluslikust, puhtalt menetluslikult küljest vaadates mulle tundub, et tekivad siin kaks eraldi ettepanekut, mis tulevad üsna üksteise järel paarikuise vahega ja paralleelselt äh, jookseb ohtlike toimeainete nimekirja ülevaatamine ja minu meelest äh, see ei ole kõige öö, äh, mõistlikum viis. ma ei ole tehniline ekspert ja ma seda kindlasti ka ei väida, et ma olen ja enamus liikmeid meist siin ei ole äh, teadlased, meie esindame siin eh, oma valijaid tavaliste inimestena. ja ma tahaksin, et meie mõtleksime sellele, et kuidas me jõuaksime sellisesse olukorda, kus me saame selgelt öelda, et need on eh, meie põhimõtted, need on meie eesmärgid laiemalt, et niimoodi me tahame kaitsta rahva tervist aga me teame, et äh, meie teadmised äh, paranevad kogu aeg ja muutuvad. ja mina tahaksin vähemalt äh, mõelda sellele võimalusele, et me seame paika kriteeriumid, aga anname detailse töö tehnilistele komisjonidele üle. komisjon siin juba rääkis detailselt sellest, kuidas ettepanekuteni jõutakse koos teadusringkondadega kas on äkki mingisugune võimalus, kuidas need konkreetsed piirmäärad võiks panna paika tehnilistes komisjonides, et nimelt et kui tuleb uusi teadmisi, eh, siis ei pea hakkama tervet seadusandlust jälle uuesti ümber kirjutama, vaid eh, parandatakse lihtsalt ja kaasajastatakse neid eh, detaile et kas on mingisugune menetlusviis, millega saaks meid võtta välja sellest äh, muudatuste protsessist, et elemente oleks võimalik muuta vastavalt teaduslikele tõenditele, ma ei tea, kas on võimalik, aga aga see minu meelest äh, võiks olla mõeldav. ja veel üks aspekt. kui räägitakse REACH-ist, siis äh, mul tekib kohe reaktsioon sellele mitte sellepärast, et ma ei peaks seadusandlust kemikaalide valdkonnas oluliseks, aga mul on veel meeles, kui eh, me sõnastasime ümber kümme kõige kohmakamat seadusandlusteksti eh, seal eh, VKE-dele, siis tuli Reach esimesena kohe ettevõtjate ja VKE-de poolt huulile. on oluline, et seadusandlus oleks rakendatav, eriti väikeettevõtete poolt ja paljudes punktides aitaks meid see, kui me mõistaksime, et me peame hindama riske. riske ei ole vältida, riske on võimalik maandada ja ma olen seda siin komisjonis ikka ja jälle öelnud. väga ohtlik äh, on jah, üle tee minna, aga ega me ei saa inimesi ju keelata üle tee käia. tuleb inimesele lihtsalt selgitada, et äh, jah, üle tee minekuga kaasnevad teatud riskid, tuleb vaadata äh, Ehm, paremale ja vasakule, enne kui teele astud ja äh, bussi eest ega tagant teele ei minda ja inimesi tuleb õpetada, kuidas äh, riske maandada lihtsustatult. ja nii on ka seadusandlusega. me ei saa lihtsalt võtta vastu seadusandlust, mis äh, elimineerib kõik riskid, see on lihtsalt võimatu. meie maa teral ei ole riskide eemaldamine täies mahus võimalik ja ma arvan, et äh, inimeste koolitamine ja harimine mängib siin suurt rolli. ma toetan äh, seda, et äh, seadusandluse selle konkreetse määruse lisad vaadatakse läbi, mulle ei meeldi aga see, et direktiivi sisulisi artikleid hakataks muudetama, aga nende nimekirjadega olen nõus ja ootan siis koostööd ka variraportööridega, aitäh! suur tänu, ALDE fraktsiooni nimel saab sõna Renate Veeber. Yes, thank you very much. suur tänu. ja tahaksin ka öelda aitäh komisjonile äh, selle slaidi esitluse eest, mida nad meiega jagasid täna. et äh, jätkaksin sealt, kus äh, proua McIntyre lõpetas, oluline on mõelda, kuidas need äh, need mõtted, kuidas paremini õigusakte luua, praktikaga seostada. see on olnud nagu meie põhieesmärk siin, see reguleerimine ja kui me läheme liiga detailseks äh, ja kui me ei ole eksperdid, siis äh, on oht, et kui ähm, tehakse uusi avastusi ja kontekst muutub, tuleb jälle üks uus õigusakt välja mõelda. ja nüüd äh, mõtlesin ka selle komisjoni ettekande peale täna. see tabel näitas, et paljudes liikmesriikides on vaja oma õigustikku korrastada ja äh, praktikat korrastada ja selles äh, suhtes Äh, oleks meil ju läbirääkimised nõukoguga nüüd tulevikus lihtsamad. ma olen täiesti veendunud, et ühes asjas oleme me ühel meelel. töötajate, inimeste tervis on äärmiselt oluline ja me peame tegema kõik, mis me suudame selleks, et äh, inimeste tervist hoida, et et ei tekiks mingeid riske seoses tööga. selles suhtes tuleb midagi muuta täiesti kindlasti siis, kui uued tooted turule tulevad. Nad tuleb põhjalikult läbi analüüsida, et nad ei ohustaks inimeste tervist. aga samas ei saa välistada ka mõtlemist kuludele, kuludele, mida see ennetustöö kõik maksma läheb. seetõttu tuleb mõelda läbi ka, kuidas ennetust korraldada. näiteks äh, kulud VKE-dele äh, ei ole praegu proportsionaalsed, nendega ei ole korralikult tegeldud. see on selline as-, aspekt, mida tuleb edaspidi käsitleda, kui me arutame direktiivi läbivaatamist. ootan raportööriga järgnevaid kõnelusi, ootan kontakti järgmiste variraportööridega lähinädalatel. suur tänu! järgmiseks QNGL-i kord Patrick Leia Rikke, aga ma siin ei näe kas rohelistest Karima Tallinn kohal ei ole, siis EFTD ja Laura Adjea, palun. Sì, grazie Presidente. Eh, ammetto... Suur tänu. kahjuks on tegemist üsna tehnilise küsimusega. Eh, see tähendab seda, et ehm, me peaksime ka tehniliselt lähenema sellele teemale iga kord, kui me ähm, töötervishoiu ja ootusega tegeleme, äh, tuleb jälgida, et me ei teeks rumalaid vigu. nüüd meie fraktsioonis võrreldakse alati erinevaid seisukohti, seisukohti ka teistes komisjonides mina saaksin öelda praegu nii, et me ei saa hinnalipikut inimese tervisele külge panna. ja kui me ennetusest räägime, siis ei saa kõnelda ainult riski vähendamisest, vaid tuleb mõelda sellele, et iga inimese, igal inimesel on õigus tervisele. tervis on meie õigus ja seetõttu tuleb mõelda et ka preventsioon, ennetus on meie õigus. me ei saa ju hakata välja arvutama siin, mis üks või teine inimelu maksma läheb. aga kuidas meie saa, saame üldse seda teha? seega, härra esimees, kui te seda sünget arvude regastikku vaatate, siis ähm, mulle teeb igal juhul hea meelt see, et meil on äh, võimalus äh, kakskümmend tuhat elu kokku hoida teatud ridadel. Äh, aga ega meil ülemäära rõõmustamiseks ka põhjust ei ole, sest kui neid numbreid võrrelda jällegi haigete arvuga, ja veel nende haigete arvuga, kes on nakatunud või oma haiguse saanud, töökohalt, siis eh, ei ole meil midagi rõõmsat näha. mõelge näiteks eh, sellele, mis läks maksma see, et me asbestile eh, ei reageerinud kohe, asbesti probleemidele. mõelge, kui paljud inimesed veel järgnevatel aastatel haig-, haigestuvad, kannatavad. nüüd on sellest palju räägitud, aga ikkagi selle probleemiga seoses oleme me inimeludes väga kõrget hinda maksnud. kui me direktiivi läbi vaatame, siis peame mõtlema sellele, et võib tekkida kriis. kui te vaatate erinevaid ohtusid, mis on seotud uute materjalidega, siis võib-olla praegu ei ole võimalik isegi ette näha, millised äh, on nende materjalide mõjud tulevikku siintervisele. me ei tea, milline see tulevikupilt välja näeb. me peame mõtlema sellele, et me oleme alati veidi ajast maas ja me ei saa neid küsimusi ainult rahalises mõõtmes lahendada me peame kõigepealt ikkagi ennetustööd tegema ja töötajate tervist kaitsma. aitäh, siis alustame aruteluga, meil on kaks-kolm inimest, kes soovivad sõna saada. ise panin ka ennast täiesti ülbelt kõnelejate nimekirja, sellepärast et on mõned tahud, mis ma tahtsin ka veel välja tuua An kolleegid Weber ja McIn-, McIntyre tõstatasid ka selle küsimuse, et kuidas me saame selle aktuaalse nimekirja kantserogeenet, kantserogeensetest ainetest. me ei saa nagu dopinguagentuur äh, töötada ja öelda, et me kaks tuhat kakskümmend aasta teame, kes kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal olümpiamängudel dompingut tarvitas see ei ole lahenduseks, nii et ma arvan, et selle probleemiga tuleb tegeleda, sest ei ole ju mitte mingit mõtet kaksteist aastat oodata ja siis vaatame, et mis viimase kaheteist aasta jooksul vähki tekitas ja mille me siis nimekirja paneme. ma arvan, et äh, siin tuleb mingi lahendus leida. teine märkus. pärast esimest isiklikku märkust äh, tahtsin ma veel öelda ka seda, et Äh, see teie kulutulu analüüs, mis mul kana naha ihule toob, kas te selles kulutulu analüüsis arvestasite ka sellega, millised tervisekulud tekivad sellesama äh, aja jooksul, kui see inimene nende ainetega kokku puutub, siis ta ju ei sure kohe jala pealt ära, vaid teda tuleb hiljem aastaid ravida, nii et äh, ma tahaks teada saada, kuidas te seda arvestate ja kolmas märkus puudutab minu varasemat töökogemust, kus ma tegelesin just töö ohutusega ja töö tervisega. Andrea McIntyre ei saa ju lihtsalt öelda, et selgitame inimestele, et äh, kuidas nende toimeainetega ringi käia. tihti väikestes ja keskmistes ettevõtetes töötajad isegi ei tea, millega nad kokku puutuvad ja tihti ka tööandjad ei tea ise üldse mitte, milliste ainetega äh, on, äh, milliseid aineid sisaldavad need äh, toormaterjalid, mida nemad siis edasi töötlevad ma tõesti ei saa aru, kuidas saab inimestele öelda, et noh, vaadaku ise, et äh, sa valel ajal üle tee jookseks. ma arvan, et niimoodi ei saa seda lahendada ja siin on vaja mingit muud lähenemist. Georges Bach, palun järgmisena. aitäh, Toomas ma arvan, et ma ei pea enam rääkima selle küsimuse tähtsusest ja tundlikkusest, seda on kõik kolleegid juba piisavalt teinud mul on väga hea meel selle üle. mul on hea meel ka komisjoni ettepaneku üle, lõppude lõpuks, tõesti aastaid läks aega lõppude lõpuks on nad nüüd äh, piisavalt julged olnud, et mingi ettepanek teha. selles arutelus minu arvates jääb puudu sellest põhilisest lähenemisest, äh, mida sina, Toomas, lühidalt mainisid, nimelt see ennetuspõhimõte. me lähtume siin arvudest, tõsiasjadest ja ma tean täiesti juhuslikult, et see on ka nõukogus väga tähtsaks küsimuseks. mõned riigid soovivad minna kaugemale ja see ennetuspõhimõte, mis on tõesti väga tähtis Euroopa Liidu põhimõte, et seda laiendataks veelgi. seepärast minu komisjoni, küsimus komisjonile, kuidas teie oma töös arvestasite selle põhimõttega, aitäh! aitäh! sain just teada, et äh, ENF fraktsioonist on variraportööriks Joel Melin. tahan teid veel kord paluda, et andke meile sellest teada, muidu me ei tea seda. järgmisel koosolekul ma mitte äh, teada antud variraportööri isegi mitte ei maini enam. siis nad ei saagi sõna nii et andke meile teada, muidu äh, tekib meil siin probleeme. Joel Mele, palun. suur tänu, härra Silas, tõesti see teema kujutab endast ähm, suurt katsumust äh,. teda saab iseloomustada mitmeti. kõigepealt äh, passiivne mõju äh,. me äh, oleme näinud, äh, mille on kaasa toonud viimase saja aasta tööstuse areng ja alles praegu hakkame aru saama, millised probleemid on eh, meile kaasa tulnud näiteks eh, asbestiga seoses. Eh, loomulikult on vaja uuringuid läbi viia, aga igal ettevõttel on ka oma vastutus töötajate kaitseks ja samuti samuti, kui me räägime kantserogeenide levikust, siis tuleb arvestada, mille pate-, patogeenne mõju neil on. nüüd ennetustöö peab algama palju varem, kui me praegu seda teeme ja, ja, ja jälgimine peab toimuma eh, ka töökohtadel. nüüd Prantsusmaa kohta ma võin rääkida, ma ei tea, kuidas teistes riikides on, eh, meil on eh, kutsehaiguste komisjon, mis käsitleb nüüd äh, vähktõvega äh, mitmest tegurist lähtuvalt, äh, toksilised ained, äh, keskkond, sest me teame kõik, et, et näiteks asbestiga kokku puutunud isikutel on tõsiseid probleeme. nüüd edasi. Mm, ettevõtted peavad paika panema kaitsemeetmed ja ennetusmeetmed, mõnes ettevõttes on need alles vabatahtlikud. VKE-des võib juhtuda nii, et ennetusmeetmed võivad kaasa tuua lausa ettevõtte sulgemise või pankroti, aga me peame tegema nii, et me ei unustaks neid probleeme. kümme, viisteist aastat pärast ettevõtte sulgemist näiteks, ma räägin siin Marseille piirkonnast, seal pandi kinni metallurgiaettevõtted ja äh, samas on jätkuvalt läheduses elavatel eh, elanikel terviseprobleeme. nüüd REACH. REACH on meil muidugi eh, teatud reeglistik, aga eh, sageli ei arvestata kõikide üksikasjadega, eriti kui on vaja otsuseid Euroopa tasandil vastu võtta. meie loomulikult tegeleme teemaga väga tõsiselt, et oleme teinud siin ka äh, ettepanekuid ja sotsiaaltöötajad näiteks ootavad väga äh, kindlaid norme ja lävendeid. Äh, probleemidega tuleb sisuliselt tegeleda ja liikmesriigid ei ole tegelikult täitnud või, või kasutusele võtnud neid piirväärtusi, mis komisjon on paika pannud sageli on hiljaks jäädud ja äh, see ei aita sugugi meie kaaskodanikke ja töötajaid tõhusalt kaitsta. tänan. aitäh! terve rida küsimusi esitati siin komisjonile, härra Olson, palun. suur aitäh ja suur tänu austatud parlamendiliikmetele ka sisukate sõnavõttude eest. on äh, näha, et, et paljud on protsessi kaasa teinud ja äh, ja teavad, millised on need keerulised diskussioonid olnud, mis selle ettepaneku taga seisavad. ma tahaksin rõhutada, et äh, kõnealune ettepanek on ainult üks väike tükike sellest suurest tööst või puslest, mis puudutab töötervishoiu ja ohutust tervikuna kõik võime tunnistada seda, aga see on oluline panus kogu ennetustöösse, ennetustööd on siin mitu korda ka nimetatud ja juba peale seda, kui nimetatud ettepanek vastu võeti, näitas Holland eesistujamaana algatust üles ja allkirjastas äh, sellise äh, kohust, kohustuse või võtsin selle kohustuse välja töötada Bilbao agentuuri, komisjoni ja mitmete sotsiaalpartneritega uued äh, nõuded, nii et tõesti muutuks äh, lähenemine sellele probleemile, et kultuur muutuks, üks asi on meie piirnormid, teine asi on äh, töökultuur ja käitumine ettevõtetes. Bilbao agentuur on mitmeid suuniseid välja andnud, meil on ka eh, tööinspektorite vanem, vaneminspektorite komitee, eh, kes pidevalt jälgib eh, olukorda ja annab soovitusi, kuidas praktikas norme ellu viia. ma vabandan küll, et ma sellisest taustast räägin nüüd nii palju, aga praegune ettepanek on lihtsalt osa üleüldisest töötervishoiu ohutuse strateegiast ma muidugi mõistan teid, härra esimees, kui te räägite eh, sellest, mida üks inimelu maksab. minu kolleegid tegelikult eh, ei tundnud ennast sugugi mugavalt, kui me seda ettepanekut ette valmistasime. Eh, tahaksin selle otse välja öelda, aga tundub, et et, äh, et meil ei ole muud võimalust juriidiliste aspektide hindamiseks. kui oleks mingi muu, siis ma muidugi võtaksin selle kasutusele, aga ma kardan, et me peame siiski neid hinnanguid ja, ja eeldusi arvestama, äh, kuid kahjuks see ei ole midagi meeldivat. edasi, VKE-de küsimus tuleb meeles pidada et, et üheksakümmend viis protsenti Euroopa Liidu ettevõtetest ongi väikeettevõtted ja ähm, meie äh, ettepanekud puudutavad VKE-sid, kuid me ei soovinud mingit eraldi äh, peatükki VKE-dele pühendada, näiteks detaililise respiratoorse ränidioksiidi küsimuses kui me hindame olukorda, siis hindamegi VKE-de seisukohast. muidugi võib seda veel põhjalikumalt arutada ja näiteid otsida, aga võin teile juba praegu kinnitada, et töö sotsiaalpartneritega ja uuringud, analüüsid on toimunud just ka lähtuvalt VKE-de tegevusest. siis te nimetasite ka äh, tervishoiu või ravikulusid ja kõik see on ettepanekus juba olemas, kõik see on üles loetud, seal ei ole mitte ainult ennetustöö, vaid ka äh, ravikulud välja arvutatud. edasi, milline on selle ettepaneku rakendamise äh, kulg? komisjon on otsustanud selle aasta lõpus veel ühe ettepaneku teha, arvestades kaheteistkümne täiendava eh, aine analüüsi. Eh, esialgse analüüsi põhjal otsustasime, et kui me veel eh, ootaksime, siis võib-olla jääksime majast maha sooviti välja tulla mais selle ettepanekuga, vaatasime ka, millised on äriringkondade huvid, miks meil on siis erinevad ettepanekud. tegelikult ükspuha, millise ettepaneku me teeme, kõiki tuleb ka rakendada, meil ei ole mõtet siin kõikide eh, ainete järele oodata eh, alustame praegu, aasta lõpul tulevad äh, kaksteist täiendavat ainet uue ettepanekuga ja jätkame oma tööd. tähtis on see, et esimene ettepanek tuleb välja, äh, rakendub positiivselt äh, ja töö läheb käima, aga loomulikult on olemas veel palju-palju aineid, mida tuleb analüüsida mul on hea meel ka anda teile nende kaheteist aine nimekiri, mis detsembris välja tulevad. Äh, esitan selle hea meelega sekretäriaadile, kui te soovite. ja nüüd siis töötervishoiu ohutuse äh, aruanne, OSH review. Äh, komisjon ei pidanud seda nüüd otseseks prioriteediks, aga direktiiv on tõesti selline, mis, mis on äh, siiski hästi toiminud, teda ei ole sugugi kritiseeritud. muidugi küsimus on põhimõtteline, me äh, praegu veel ennetustööst ei räägi, sellepärast et lihtsalt teame, millised on piirväärtused, millised on ohud, aga direktiivis endas äh, tuleb välja see põhimõte, et iga kord, kui tekib oht, tuleb see oht kõrvaldada see on meie aluspõhimõte, me nägime, et ähm, direktiiv on saanud suure toetuse osa, osaliseks, siis me arvasime, et me tervet direktiivi läbi vaatama ei hakka, vaatame läbi lisa, kus on ainedega. tõesti, meie prioriteet oli suurendada kaitset just kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutel. nüüd äh, kui te soovite, võin te tellistest küsimustest ka rääkida, kui midagi unustasin, tuletage meelde. Die... suur tänu. nüüd saab siis viimasena sõna. nüüd äh, ennetavalt viimane sõna. Interesting debate. aitäh ähm,. siin komisjonis on alati huvitavad äh, arutelud, aga meie arvamuste vahetus oli täna ka väga huvitav ja peab ütlema, et peaaegu kõigil on mingisugune isiklik kogemus vähktõvega. kas keegi on haigestunud, kas kellegi sugulane või sõber on haigestunud, kas keegi on vähiravi saanud, kas keegi on vähist võitu saanud või keegi võitleb vähiga. kõigil on mingisugune suhe vähktõvega. nüüd see võib-olla äh, äh, põhjendab meie huvi teema vastu, sest me tahame oma kogemusi ja teadmisi äh, ära kasutada võitluses Äh, rääkida väga. ma kardan, et me äh, selle äh, ettevõtmisega veel seda ei suuda teha, kuigi me oleme algust teinud, aga tähtis on näha, millised on põhiprobleemid, mis vajavad lahendamist siin, meie komisjonis seisukohad on erinevad. selle kohta näiteks, kuidas vähktõvega võidelda. kui te olete pärit Euroopa Liidu rikast arenenud piirkonnast või siis, kui te olete eh, pärit eh, sellisest Euroopa Liidu piirkonnast, kus eh, on lisaks niisugustele probleemide veel, veel palju teisi probleeme, siis äh, on ellujäämise küsimus hoopis teistmoodi asetatud. ja nüüd ma ütlen, et me ei tohiks seda ära unustada, aga see ei tähenda seda, et me e, peaksime jääma e, käed hüppes istuma. ja mitte võitlema selle eest, et raport annaks häid tulemusi. me peame avatult rääkima nii parlamendiliikmetega kui ka liikmesriikidega ja tuletama meelde, kui vähivastane võitlus või ennetustöö ei ole piisaval tasemel. me peame võitlema nõukogus, me peame aruteludes osalema ja tegema nii, et me vaidlused võidaksime me peame olema äh, igati ambitsioonika määruse poolt, kui me räägime töötervishoiust ja ohutusest ning vähktavast. tahaksin veel lisada proua McIntyre'le, et äh, konflikt võib tekkida ka äh, suurettevõttes või näiteks suurettevõtte võrdluses väikeettevõttega, kui soovitakse vähtu ennetada. ka väiksed ettevõtted peavad olema tublid, kaitsma oma töötajaid ja mõelge sellele, kui teil on hea töötaja, te kaotate selle, sellepärast et äh, töötaja haigestub, peab ravima ennast või isegi sureb. väikeettevõttele on sellise protsessi kulu või see, mis see kõik maksma läheb, veelgi hullem kui suure ettevõtte jaoks. selliste küsimuste puhul ei saa rääkida ainult rahast. ei saa öelda, et äh, vähktulevastane võitlus on liiga kallis seitsekümmend viis protsenti meist äh, on tõesti pühendunud võitlusele, aga me peame tegema ka nii, et ülejäänud äh, osalised saaksid üle probleemidest, mis on tekkinud kusagil seadusandluses me peame jõudma igaüheni, argumenteerima oma seisukohti nii, et saaksime endale toetuse ja et meie õigustik kujuneks lõpuks äh, tõesti piisavalt ambitsioonikaks. peab toetama ka väikeettevõtteid, et nad tunneksid, et neil on piisavalt jõudu, äh, et kaitsta oma töötajaid tuleb otsida kontakte ka nendega, kes on väljaspool siit parlamendihoonet. ja loomulikult teeme koostööd kogu komisjoni liikmetega ja variraportööridega, tänan. aitäh, Marita. see oli praegusel hetkel küll viimane sõna, aga pikk töö seisab veel ees ja kaheteistkümnendal ning kolmeteistkümnendal oktoobril toimub meil siis ka põhjalikum arutelu koos erinevate huvirühmadega, meil toimub ka kuulamine selles küsimuses. kahekümne üheksandal novembril arutame raporti eelnõud ja veebruaris kaks tuhat seitseteist, täpset kuupäeva pole veel paigas, aga siis toimub hääletus. sellega oleme me tänase koosoleku ennelõunase osa lõpetanud. alustame kohe lõunapausiga. suur tänu kõigile osalejatele ja me kohtume uuesti siin kell kolm. head isu!